So if you... I introduce. But say something already. lugupeetud kolleegid, palun teil istet võtta. Pour que nous puissions ouvrir cette séance. selleks, et me saaksime avada meie töörühma koosoleku, mis puudutab siis Euroopa strateegiliste investeeringute fondi esimest osa tööst juhatab Roberto Gualtieri, kes on majanduskomisjoni äh, esimees ja mina omalt poolt äh, teeksin lühikese sissejuhatuse ja juhatan teist poolt meie tänasest koosolekust. me oleme vastu võtmas määrust, mis äh, pikendab äh, Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kestvust ja laiendab selle kohaldamisala, tegemist on Junckeri äh, programm, äh, komisjoni algatusega selleks, et üritada üle saada investeeringute puudusest, mille all kannatab Euroopa Liit juba rohkem kui kümme aastat, kuidas aidata investoreid, ükskõik kas tegemist on äh, erasektori või avaliku sektori investoritega selleks, et äh, nad saaksid vajalikke rahalisi vahendeid selleks, et äh, Euroopas äh, oleks rohkem investeeringuid. ja enne selle õigusakti pikendamist on vaja hinnata seda, mida seni on tehtud. kas Euroopa Investeerimispank on, on oma tööd teinud soovitud äh, hoolikuse ja kiirusega, kas äh, majandussektor on saanud äh, sobivaid lahendusi, kas kogu Euroopa Liidu territooriumil on saadud kasu nendest laenudest või osalustest, mis, mida on andnud Euroopa investeeringute, strateegiliste investeeringute fond, sellest me täna räägime ja me kuulame siis eksperte, keda me oleme külla kutsunud ja teeme siis järeldusi, mis on meie jaoks väga väärtuslikud järgnevatel nädalatel, kui me tegeleme määruse projektiga, mis võimaldab seda Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kestust pikendada ja võib-olla on seda mudelit võimalik kasutada ka äh, teistes valdkondades, mõtlen siin näiteks jätkusuutlikule arengule naaberriikides või Aafrikas. nüüd aga annan sõna Roberto Gualtierile, kes juhatab meie tööd kuni äh, äh, veerand või poole kuueni. aitäh, Sean, aitäh teile kõigile tulemast. võin teile veel öelda ka, et koosolekud kantakse internetis üle, nii et kes ei leia saalis kohta, võib ka väljaspoolt jälgida seda koosolekut, aga muidugi võite ka siia jääda, kui soovite siia jääda. see parlament on kohe algusest peale väga tõsiselt võtnud ja väga palju tähelepanu aega pööranud investeerimiskavale tegemist on väga tähtsa algatusega selleks, et lahendada ühte Euroopa Liidu kõige suuremat probleemi, milleks on investeerimislõhe. meil olid kõigepealt äh, struktuuri investeerimisfondide esimene etapp, me vaatame nüüd esimesi tulemusi üle, järgmistel nädalatel avaldatakse ka rakendamisraport ja nüüd me oleme jõudmas siis teise etappi, etappi, mis ei tähenda seda, et me lihtsalt pikendaksime projekti äh, ja suurendaksime rahastust, vaid me parandame ka projekti. Äh, projekt toimib hästi ja tegelikult selle äh, kuulamise pealkiri on väga tähtis ka, sest kui me tahame siin tõesti turudefitsiite vähendada, siis on äh, tõesti väga tähtis kavandada, võib-olla ühendada ja ka rakendada investeerimiskavasid laiapõhjalisemalt. Äh, just neid investeeringuid, mis tulevad EFSI tagatisfondist ja ka teiste tagatiste kaudu. samamoodi kuuluvad siia hulka ka ühtekuuluvuspoliitika fondid ja samamoodi peab meil olema ka võimalus lisainvesteeringuid leida tegemist on väga tähtsa küsimusega ja ma olen veendunud, et teil kõigil on täna siin väga suur panus anda. kõigepealt kuulame ära kaasraportöörid, siis on meil siia kutsutud külalised, kes on ka programmis kirjas ja pärast seda loodetavasti on meil võimalik maha pidada ka äh, elav arutelu. kõigepealt saab sõna Uudo Pulman, raportöör EKONi komisjonist. aitäh, aitäh, Sean, aitäh, Roberto. lugupeetud külalised, tere tulemast teile kõigile. tere tulemast eelkõige meie ekspertidele, meil on väga hea meel, et te olete täna siin, et te võtsite meie kutse vastu. tahaksin meile meenutada et suur enamus siin kojas ehk siis kõik, peaaegu kõik fraktsioonid olid äh, kaasatud, kui me otsustasime, et meil on vaja seda strateegiliste investeeringute fondi. me toetasime seda komisjoni mõtet ka projekti pikendada ja olen täiesti nõus Jose Manuel Fernandesiga, kaasraportööriga, samamoodi nagu ka kõikide teiste variraportööridega kes on olnud väga konstruktiivsed, et me soovime tõesti paremaid investeeringuid, rohkem investeeringuid, aga see, et me toetame strateegiliste investeeringute fondi, ei tähenda seda, et me alati noogutaksime kõige peale. sõbrad peavad olema võimelised ka kriitiliselt välja ütlema, millest on puudu. ja täna ongi meie ülesandeks analüüsida, mis on saavutatud mida on võimalik äh, parandada nüüd teises etapis? kõigepealt tuleb öelda, et jah, parlament äh, tegeles selle ülesandega, kaasseadusandjad äh, ka ja strateegiliste investeeringute fondiga meil tõesti õnnestus tulemusi näidata, üles ehitati struktuure, mis olid vajalikud, sellepärast et liikmesriigid ei olnud valmis kohe investeerima sellesse uut meetmesse. me tõime välja, et väga tähtis on toetada VKE-sid ja peale selle me soovisime ka, et projekti rakendataks korrektselt. kui vaadata nüüd seda rakendamist, siis tuleb öelda, et tõesti kvantitatiivne mõõde on täidetud, see, mis oli esialgu ette ka nähtud, sellest muidugi ei ole see ei ole muidugi piisav, aga kui vaadata EFSit, siis tõesti kvantitatiivselt on eesmärgid saavutatud. kui aga hakata nüüd vaata, vaatama kvaliteedi poolt, siis tuleb siiski teha märkuseid. lisandväärt-, väärtus me nägime, et siin oli projekte, mida oleks võinud teistmoodi rahastada ja mida poleks olnud vaja toetada Euroopa Liidu eelarve kaudu. siis tulemustabel, me viisime selle sisse kui tugeva meetme selleks, et meil oleks võimalik äh, toetada neid projekte, mis olid vajalikud Euroopa majanduse toetamiseks, mis oleksid suunatud tulevikku ja aitaksid tulevasi probleeme lahendada. kas seda tulemustabelit on nüüd äh, efektiivselt kasutatud, me ei ole päris kindlad, investeerimisplatvormid. me ütlesime, et jah, olgu, mitte ainult äh, suured mõtted, vaid ka nii-öelda väiksemad mõtted peaksid saama võimaluse ning neid tuleks ka toetada praeguseks on loodud väga vähe platvorme ja me peaksime endalt küsima, miks ning kuidas seda olukorda muuta. nüüd äh, geograafiline tasakaal ja mitmekesisus. ka siin on probleeme, kui me vaatame näiteks vajadusi Kesk-Euroopas ja Lõuna-Euroopas, siis tuleks küsida, et äh, kas piisavalt on sisse viidud seda, mida me kavandasime, ehk et toetataks neid, kellel on äh, vaja kõige rohkem investeeringuid? läbipaistvus. me tahaksime teada, milline otsus on võetud, äh, millistes taustatingimustes, sest muidu on meil väga raske siin äh, hinnata heaks ka seda otsuste protsessi ja hierarhiat ning veel üks küsimus, me peame toetama piirkondasid, see on väga tähtis ka minu kaasraportööri Jose Manueli jaoks, ta ikka ja jälle toob välja nõustamiskeskuse toetuse piirkondadele ja ka selle, et eh, EFSI meetmed eh, oleksid käega katsutavad ja nähtavad ja et neid meetmeid ka parandataks. Need on need küsimused, mida parlament tõstatab nii oma hindamisaruandes kõigepealt ja pärast seda siis ka õigusloomes, mille kavatseme välja töötada siis EFSI teise etapi jaoks. suur tänu tähelepanu eest ja ootan juba põnevusega, mida on öelda mu kolleegidel ja ka ekspert, ekspertidel selle küsimuse kohta ning ma loodan, et meie arutelu kujuneb viljakaks. aitäh, Uudo! ja nüüd eelarvekomisjoni kaasraportöör Jose Manuel Fernandes, palun. Eh, aitäh, härra esimees. ma räägin täna portugali keeles. ja kõigepealt ma tänan eksperte, kes on täna sellele koosolekule tulnud. veidi rohkem kui poolteist aastat oleme me mõelnud, kas see uus fond hakkab üldse korralikult toimima. ja me oleme endalt küsinud, kas see võimendusefekt on üldse olemas või tegelikult me liialdame, kui seda loodame. me oleme mõelnud ka sellele, kas see hõlmab ikka kõiki liikmesriike ja kas see summa, millest räägitakse, on õige. nüüd aga on isegi meie kõige julgemad unistused täitunud ja isegi ületatud kindlasti võib väita, et VKE-sid puudutav osa on läinud palju paremini, kui me ootasime. ja mis puudutab investeeringuid üldiselt, siis on need pigem vastanud meie ootustele. see tähendab seda, et kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis on selle fondi raha võetud kasutusele ning eriti on sellest saanud kasu VKE-d. me peaksime seetõttu valitud rada kindlasti edasi käima ja isegi, kui me mõtleme praegusele olemasolevale õigusloomele, siis tegelikult sellest ju piisab. me peame tagama ainult selle, et olemasolevat määrust õigesti tõlgendataks. ma tahaksin Udo Pulmanile vastata, et võib-olla me ei pea midagi lisama sellele lisandväärtuse punktile, küll aga tuleb seda õigesti tõlgendada, see on kõige olulisem. ja see nõuab seda, et me ise käituksime proaktiivselt loomulikult ei saa me ühtekuuluvuspoliitikat uue fondiga asendada, aga ühtekuuluvus on tegelikult ju selle fondi ja nende projektide üks põhilisi eesmärke. me peaksime kindlasti toetama rohkem väikeseid projekte, kui seda on tehtud seni me peaksime võtma kasutusele platvormid, mida ei ole kasutatud piisavalt või mida ei ole kasutatud piiriüleselt näiteks Energialiit on selline projekt, mis on väga oluline ja see projekt tuleb viia ka lõpule. kui tagatisi saaksid kasutada ka sellised riigid, mis on Euroopa Liidu naabriteks ja selle abil saaks Energialiidu lõpule viia, siis oleks meil sellest palju kasu. see tähendaks seda, et siseturg muutub tõhusamalt toimivamaks. on muidugi tõsi, et esialgse määruse teatud sätteid võiks sellisel juhul selgemalt selgitada aga me võiksime ju investeeringuid suunata ka põllumajandussektorisse, sotsiaalsektorisse ja tegelikult ka kalastusse. Need on mõned valdkonnad, mille me võiksime hõlmata, aga tahaksin teie tähelepanu juhtida ühele asjale. me peaksime selle fondi seostama ühtekuuluvusfondi ja struktuurifondidega aastal kaks tuhat kuusteist jäi kasutamata kolmteist miljardit eurot ühtekuuluvusfondi raha. regioonid ei saanud seda raha, VKE-d, ülikoolid ei saanud seda, teadus- ja arendustöö samuti mitte. me peame mõtlema platvormide küsimusele ning siduma selle uue rahastamisvahendi olemasolevatega ning tagama selle, et äh, kõik need vahendid üksteist täiendavad. samuti on meil vaja sobivaid sisendeid, vajalikke andmeid, mille abil me saame tõhustada seda, kuidas see määrus tegelikult ellu rakendub. kui me mõtleme väikestele projektidele, siis ei ole ju mingit minimaalset projektimahtu, mida üldse hakatakse toetama. Euroopa Investeerimispank ütles, et nemad ei ole eriti huvitatud projektidest, mille maht on vähem kui viisteist tuhat eurot viisteist miljonit eurot, aga äh, viieteist miljoniline projekt Berliinis ja viieteist miljoniline projekt äh, Lissabonis ei ole ju samaväärsed. isegi Saksamaa siseselt ei ole viieteist miljoni eurone äh, projekt ühe ja samasuguse tähtsusega, seega peaks kindlasti mõtlema ka sellele, millise mõju toob kaasa projekt, mida konkreetses piirkonnas teostatakse. millise mõju toob ta kaasa ühtekuuluvusele, kuidas ta mõjub tööhõivele. kõik need investeeringud peavad olema ka täiesti läbipaistvad. Euroopa Investeerimispank peab loomulikult oma tegevust ka põhjendama ja peab põhjendama seda, milliseid otsuseid ta teeb mis nüüd puudutab investeerimisnõustamiskeskust, siis seda pean ma väga oluliseks sest äh, selle abil on kõigil regioonidel võimalik esitada oma ettepanekuid, isegi kui neil võib-olla ei ole äh, vajalikke ressursse. investeerimisnõustamiskeskus peab tegema koostööd ka siseriiklike pankade ja teiste asutustega ning regionaalsete asutustega, millel on äh, selle keskusega sarnased eesmärgid. nii on võimalik struktuurseid struktuurse mõjuga projekte paremini läbi viia ja me ei tohiks jätta seda tähelepanuta. kui me vaatame SKT-d, siis investeeringud on riigiti väga erinevad, kui vaadata investeeringute kogumahtu, aga me peame kindlasti vältima seda, et investeeringud koonduvad ainult teatud geograafilistesse piirkondadesse. kõik regioonid peaksid saama ligipääsu investeerimisfondile ning seda läbi investeerimisnõustamiskeskuse. see keskus on tõesti väga oluline ja loodetavasti on meil kõigil ka üks ja sama eesmärk eesmärgiks on see, et selle fondi abil tuleks saavutada territoriaalne ühtekuuluvus muidugi ei asenda see ühtekuuluvusfondi, nagu ma juba ütlesin, küll aga peavad need kaks vahendit teineteist täiendama. Euroopas on ka praegu investeeringute nappus, me peame selle lünga täitma, me peame äh, tegema seda, mida turg vajab me peame olema kindlad ka selles, et pärast aastat kaks tuhat kakskümmend läheb töö edasi ja et me õigesti tõlgendame praegu olemasolevat määrust ning mõida, mõistame selle instrumendi tegelikku olemust. aitäh, Jose Manuel! ma nõustun sellega, mida sa rääkisid eh, instrumentidest ja platvormidest. mõnikord olen ma veidi üllatunud, kui Euroopa Liit on võtnud vastu rahastamisvahendi, aga seda tegelikult ei kasutata piisavalt, kuigi see oleks äh, liikmesriikide eelarvetele kasulik. samamoodi platvormide küsimus Äh, niisiis, ähm, nendel vahenditel on tõesti väga suurt, äh, väga suur potentsiaal ja ma loodan, et äh, seda potentsiaali kasutatakse ka täielikult ära. nüüd aga tahaksin sõna anda meie külalistele ja tänan teid kõigepealt, et te üldse olete täna tulnud. esimesena esineb professor Carlo Secchi, kes on üle-euroopaliste võrgustike komisjoni koordinaator. palun, teil on sõna aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, aitäh teile, et olete mind täna siia kutsunud. lugupeetud daamid ja härrad, mul on tõesti hea meel, et saan täna siin teie ees esineda, võttes arvesse, kui oluline on see teema. aga lisaks sellele olen ma Euroopa Parlamendi majandusasjade komisjonis ka ise töötanud, olles selle aseesimees, kuigi see oli väga ammu. nii et mul on väga hea meel siin täna viibida ma näitan teile nüüd äh, ekraanil oma esitlust, see on teile ka jagatud, ma räägin sellest väga kiiresti ja katsun äh, selle ettekande käigus keskenduda teatud äh, küsimustele, mis on minu jaoks olulisemad. kõigepealt näete te seda, kuidas EFSI raha on siiamaani kasutatud, siis andmed kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpu seisuga ja eh, mis puudutab transpordiküsimust, siis on see mulle oluline, sellepärast et eh, ma olen praegu Üle-Euroopalise Transpordivõrgu Komisjoni eh, liige ja pean taristuprojekte väga oluliseks nagu te näete, on transport ka Euroopa Liidu majanduses väga olulise osakaaluga sektor, kuigi ta vajab väga suuri investeeringuid selleks, et oleks võimalik kaotada erinevad lüngad, mis meil praegu on, eriti piiriülesed probleemid transport moodustab kuusteist protsenti EFSI rahastusest, mis heaks kiideti ning rahaliselt on see kolm koma kuus miljardit eurot ja protsentuaalselt on see siis kolmteist protsenti EFSI kasutusele võetud investeeringutest ehk kaksteist koma kuus miljardit eurot. ja see äh, protsent ei ole tegelikult väga kõrge, aga see tuleb sellest, äh, millised on äh, transpordiprojektid. tänase seisuga on EFSI transpordiprojektide hulgas sadamad ja see puudutab siis sadamate ligipääsufondi näiteks Hispaanias ja lisaks on mitmes riigis ka üle-euroopalisse võrgustikku kuuluvad maanteed. maanteed on loomulikult olulised, aga tegelikult on see EFSI raha kasutamise lihtne osa. väljakutsed ja probleemid on teistes valdkondades. meil on siin ka Itaalia, Poola ja Ühendkuningriigi näide raudtee veeremi soet-, raudtee veeremi soetamisest, siis on puhtam äh, ühistransport linnades ja äh, nii-öelda roheliste laevade projekt Need on projektid, mille EFSI heaks kiitis ja milleks ta rahastuse ette nägi. aga ma tahaksin rõhutada seda, et äh, Move Move peadirektoraadi jaoks on tegelikult kõige olulisem Euroopa ühendamise rahastu ehk CEF ja seetõttu toon ma sellel slaidil, mida nüüd näete, ka välja arvandmed, äh, millest te näete, kuidas EFSI ja CEF-i raha transpordi jaoks kasutatakse ja millised on, millised on siis äh, vastavad äh, projektid? näiteks EFSI all on meil rahastatud kakskümmend üheksa projekti, see teeb rahaliselt kaksteist koma viis miljardit eurot, nagu ka juba ütlesin, ja äh, modaalsused jagunevad transpordiliigid jagunevad nii, et mitmeliigiline transport kolmkümmend neli protsenti, meretransport kakskümmend kolm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 suurem osa äh, transpordirahast on äh, või transpordiprojektide rahast on äh, juba ka välja makstud ja investeerimis, investeerimine kulgeb kiiresti. CEF-i all on siis rahastatud nelisada viiskümmend kaheksa projekti summas nelikümmend viis koma üks miljardit eurot ja transpordiliikide jaotuselt näete te siis seda, et raudteeprojekte on kõige rohkem, seitsekümmend viis protsenti Äh, siseveeteed ähm, kaheksa protsenti, maanteetransport kuus protsenti, ehk siis äh, siin äh, näete te hoopis madalamat protsenti. meretransport neli protsenti, õhutransport neli protsenti ja mitmeliigiline transport kolm protsenti. siis me öö, oleme jaganud projekte ka sektorite kaupa ja siin näete samuti huvitavaid öö, võrdlusi nii vasakul kui paremal pool siis. EFSi poolel oleme me toetanud öö, mo-, sellist abikõlbulikku varustust ja kestlikku linnatransporti siis on siin investeerimisplatvorm, sellest ka räägiti, tegemist on väga olulise platvormiga, võttes arvesse seda, kui suured on äh, transpordiprojektid. ja see ei vasta alati halduskuludele, nii nagu Euroopa Investeerimispank neid äh, kulutusi äh, hindab. ja seetõttu on oluline projekte koondada, kui see on võimalik ja seda saab teha kas ülest, ülevalt alla või alt üles lähenemisviisi abil. ülevalt alla lähenemisviisi puhul on väga huvitavaks näiteks ähm, Green Shipping ehk roheliste laevade platvorm, äh, kus siis saab kokku võtta erinevate projektide halduskulud ja teine lähenemisviis on alt üles lähenemisviis, mis puudutab äh, sadamate ligipääsuprojekti Hispaanias, kus on äh, moodustatud konsortsium, kui seda nii võib nimetada, ja kus on üks asutus, mis arutab äh, EFSI projekte ja mis nii-öelda meelitab ligi uusi investeeringuid selleks, et parandada ligipääsu sadamatele seega äh, ressursside koondamine on väga oluline. geograafiline äh, tasakaal, äh, ilmselt seda saaks veelgi parandada. see puudutab ennekõike ühtekuuluvusriike ning finantsvõimendus on kõrge. nüüd CEF-i kohta. ennekõike on räägitud transpordikoridoridest, nagu te kõik teate piiriülestest projektidest ja nõndanimetatud pudelikaelade kaotamisest. siin on mitmeid väikeseid projekte ja horisontaalseid prioriteete, püütakse saavutada head või paremat geograafilist tasakaalu ja finantsvõimendus on siin madalam kui EFSI puhul, sest me räägime siin ka toetustest ja erinevatest integreeritud rahastamisviisidest veel tahaksin ma ka rääkida kolmandast lähenemisviisist, mida meie soovime välja pakkuda. olles juba öelnud, et meie meelest on EFSI ja CEF omavahel seotud, nad on ähm, üksteist täiendavad vahendid, tahaksime me välja pakkuda ka kolmanda lähenemisviisi, mida me nimetame ähm, segameetodiks ehk blendinguks ja see ei ole mitte alternatiiv, vaid on siis kolmas äh, vahend ja te leiate selle kohta meie peadirektoraadi koduleheküljelt ka lähemat infot. selle meetodi mõte on selles, et antaks rahalist toetust läbi laenude või erarahastamise ja see siis integreeritakse CEF-i rahastusega. praegu on olemas eh, selleks üks miljard eurot ja kui seda kasutada koos CEF-i grantide ja erasektori rahaga või kui kasutada siseriiklike eh, pankade raha või EFSI raha eh, või ka investeerimispanga raha, siis tekibki see nõnda, nõndanimetatud segameetod ja selle abil on võimalik lahendada konkreetsete projektide rahastamisprobleeme ning panna kokku selline finantspakett, millest oleks kasu ja e, mis aitab projekti tugevdada, enne kui see e, projekt läbib e, hindamisringi. kuid alati tuleks kasutada EFSit selleks, et tugevdada erasektori rahastust ja nagu ma ütlesin, on, on tänase seisuga avaldatud selle meetodi äh, kõik detailid, see ähm, projekt on käivitatud kolmes etapis, esimene kuupäev siis kaheksas veebruar täna, järgmised kuupäevad neljateistkümnes juuli ja kolmekümnes november tegemist on väga uue meetodiga, nagu ka ütlesin, ja selle mõte on täiendada EFSit ja CEF-i ma arvan, et te kõik nõustute minuga, kui ma ütlen, et me saame varsti ka piisavaid kogemusi ja seejärel on meil võimalik järgmise finantseerimisperioodi juures või ajal juba seda rohkem juurutada, aitäh! aitäh, ma palun, et äh, kõnelejad piirduksid äh, kümne minutiga ja nüüd annan sõna härra Jose Fernando Figueiredole, kes on Portugali arengurahastuse institutsiooni juhataja. aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga lühike presentatsioon. et te saaksite lihtsalt esialgse idee, millest, millega me tegeleme, me keskendume äh, VKI-de komponendile ja räägin sellest, mida mina arvan sellest nii tugipankade seisukohast kui nende inimeste seisukohast, kes on tegelenud rahastamisküsimustega mitte ainult Euroopas, vaid ka muudes maailma osades. ja kui lubate, siis väga kiiresti näiteks teile mõnda slaidi, et miks me üldse Portugalis lõime sellise tugipanga ja põhjus on väga lihtne, sama põhjus, äh, mis äh, mujalgi Euroopas. meil on väga palju VKE-sid, need on meie majanduse tugisambaks, meie äh, meil on tõesti rohkem kui üheksakümmend protsenti ettevõtetest VKE-des nagu mujalgi Euroopas ja üle maailma ja need on tõesti väga olulised tööhõive jaoks. ja Portugalis nagu ka teistes Euroopa riikides on probleem selles, ja tihti me sellele ei mõtle, see ei puuduta ainult Lõuna-Euroopa riike, vaid äh, kogu Euroopa riike, see mõningates riikides on asi veidi parem, aga see statistiliselt on asi niimoodi, et nendel probleemidel on probleeme nii omakapitali puudusega kui rahastamise, laenu rahastamise puudusega ja selle tagajärjeks on äh, majandusprobleemid ja rahavoo genereerimise probleemid, et ja ettevõtted ei suuda siis olla nii konkurentsivõimelised, jätkusuutlikud ega luua töökohti. see on see, mida äh, on äh, raportöörid öelnud, me kõik teame seda, ma ei korda seda rohkem. ja meie puhul oli asi niimoodi, et et enamus äh, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, aga eriti puudutab see väga väikseid ettevõtteid, et neil läheb väga palju aega raha, intresside maksmisele rahastajatele, selle asemel, et keskenduda eh, innovatsioonile, oma eh, tootmisvõimekusele. ja meil on siin ka võrdlus eh, Portugali omakapitalide varade vahel, mis VKE-del on, võrdleme siin Portugali teiste riikidega, et meie VKE-de osakaal on umbes sama nagu teistes Euroopa Liidu riikides, aga meie koduriigis on see, et me maksame keskmiselt rohkem intresse kui äh, teistes Euroopa riikides makstakse, nii et meil on tegemist probleemiga ja me võiksime sellise uuringu teha tõenäoliselt ka teistes riikides. Äh, olukord on äh, samasugune ja seetõttu mõned aastad tagasi me otsustasime tugipanga luua ja see nüüd toimib ja me keskendume mitte nii palju võlgadele, ehkki pikaajalised võlad on suureks probleemiks igal pool äh, Euroopas, vaid me tegeleme omakapitali rahastusega rohkem. ja nagu tavaline praegu Euroopas, teeme koostööd olemasolevate finantsvahendajatega nii erasektorist kui äh, kohati on tegemist ka erasektori ja avaliku sektori partnerlusega, äh, riskikapitali äh, investoritega. siin on meie strateegia ära toodud, siin on tegevused, struktuurifondide haldamine ja mm, teised tegevused, kus me haldame teisi fonde ja EFSi, ma arvan, et raportöörid rääkisid sellest väga hästi, et üks asi, mida oleks vaja parandada järgmises faasis, on just see, et kuidas ühtekuuluvusriikides edendada seda võimekust, et kasutada koos mõlemaid äh, rahastamisvõimalusi paremini kasutada maksumaksja raha, sest kõik see ju tuleb maksumaksja rahast. ja seal slaidil on ka mõningad äh, asjad ära toodud. ja struktuurifondide haldamine, me praegu ähm, töötame välja sellist äh, viiesaja miljonist äh, võimekust, kuidas kasutada kosme rahastust samuti, aga nüüd äh, kiirelt järeldused ja soovitused, kui soovite. mul on siin kaks slaidi väga lühidalt selle kohta, et mida me, meie oleme täheldanud alates tegutsema hakkamisest. mina arvan, et meil on mõningaid väljakutseid seoses EFSI tulevikuga ja sellega, kuidas komisjon ja parlament äh, peaksid äh, edasi liikuma selleks, et suurendada EFSI tegutsemise võimekust. esimesest äh, asjast on juba juttu, seda arutatakse, et meil peab olema piisavalt kapitali, piisavalt äh, rahalisi vahendeid ja on öeldud, et VKE-de komponendi puhul on nõudlus olemas äh, tõesti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted äh, otsivad rahastamisvõimalusi. ja küsimus on siis, et kas nad saavad hakkama seal äh, nende strateegiliste eesmärkidega. nii et ma tõesti tervitan komisjoni ettepanekut eelmise äh, aasta septembrist, et eelarvet kavatsetakse suurendada et see väljakutse, et kas meil on piisavalt vahendeid, on äh, olemas, et äh, kas me saame äh, edasi liikuda selle fondiga, aga siin veidi oli ka juba juttu sellest, et väljakutseks on ka see, et seda raha on vaja kasutada, aga teisalt on vaja kasutada ka olemasolevate institutsioonide võrgustikku, mis juba teevad koha peal tööd, mis väga hästi tunnevad neid väikeettevõtteid, mis kohapeal olemas on, ähm, teavad, mida nad teevad. Euroopa tasandil me peaksime analüüsima seda institutsioonide võrgustikku, mis seal juba tegutsevad, peaksime neid analüüsima, selle asemel, et luua uusi fonde, mingeid äh, makrostruktuure, mis äh, ei tea, mis koha peal toimub. ja kohati tõhususe seisukohalt üritatakse äh, kasutada niinimetatud kõige tõhusamaid panku ja alati ei ole see õige meetod, kuidas turutõrgetega äh, hakkama saada. ja siin oli juttu ka sellest probleemist, et äh, kuidas mõõta lisanduvust, kuidas tagada lisanduvus kui tegemist on fondivahendite kasutamisega. siin mm, see, mida me praegu teeme, ongi see, et me üritame välja töötada valemid, mida oleks võimalik kasutada üle kogu maailma lisanduvuse mõõtmiseks, see on tohutu probleem mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu, kõikjal maailmas. nii et me üritame leida meetodid, kuidas mõõta lisanduvust ja alati on teemaks ka see, et teised pangad, tugipangad, kuidas äh, kasutada neid vahendeid selleks, et äh, VKE-d äh, saaksid, et kas, kas nad saavad uut raha või on tegemist olemasoleva raha kasutamisega, kas raha kasutatakse selleks, et mingeid probleeme lahendada või lihtsalt pööritatakse raha? ja ma arvan ka, et on vaja suurendada eh, koordineerimisvõimekust investeerimispanga tasandil, mis puudutab kohalikke ja piirkondlikke osapooli. Neil on hea jaotusvõrk ja nad on head tööd teinud, aga oluline on tagada korralik koordineerimine kohalike partneritega, sellest rääkisid juba raportöörid meil on vaja tagada see, et me tõesti kataks kogu territooriumi, kõiki piirkondi ja tagaks selle, et see raha, mis on ju Euroopa maksumaksjate raha, jõuaks kõigisse piirkondadesse, kus on ettevõtjaid ja projekte, mida oleks vaja rahand-, rahastada kooskõlas Euroopa Liidu projek-, eesmärkidega ja see on tõesti poliitika seisukohalt väga oluline. ja sellega me jõuame selle teema juurde, et me peame kasutada, kasutama kõiki äh, riiklikke tugipanku, me kohati üritame uusi tugistruktuure äh, luua, aga meil on olemasolevad äh, struktuurid juba olemas, mis on juba varasematel programmi tööperioodidel väga hästi toiminud. me kaldume sellesse, et me luuame, loom-, kaldume äh, Mm, sellele, et me loome uusi struktuure, aga tegelikult võiksid asjad palju to lihtsamalt toimida. tõesti, väljakutseks on see, et me üritaks struktuure lihtsana hoida, kasutaks neid võimalusi, mis meil juba olemas on, ja mõningad äh, soovitused lõpetuseks, mis seonduvad nende väljakutsetega. esiteks tuleb tagada see, et EFSI rahastus oleks piisav, nii et veel kord, äh, see ongi see, millest me praegu räägime ja eriti puudutas see VKI-de komponenti ja teine soovitus, et vaja oleks selget prioriteeti, et kasutatakse juba olemasolevaid institutsioone, nii toetuspanku, äh, riskikapitalifonde, äh, omakapitalipartnereid, võib-olla mingisuguseid võrgustikke, konsultatiivvõrgustikke ja kellel on olemas võimekus äh, nõudlust suurendada, see on seotud ka järgmise alapunktiga siin, kõrgem tasand on väga oluline, aga see ei ole ainus oluline asi. ma olen vahel kuulanud oma kolleege, kes ütlevad, et äh, nende võimendus on kakskümmend, kolmkümmend äh, korda, see on väga tõhus, äh, aga kui see ei, ähm, ei ole kooskõlas kvaliteediga, siis ähm, siis me ei tee oma rahaga õigeid asju, nii et tõesti sellele tuleks tähelepanu pöörata. ja see lisanduvus, mis peab olema tagatud ja hindamisel tuleks seda kvalitatiivset aspekti arvesse võtta ja Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke tuleks arvesse võtta, kui kujundatakse välja neid instrumente ja veel üks asi, mida me näeme, kui me töötame koha peal, et vahel on meil tegemist makrotasandiga, Euroopa Investeerimispanga tasandiga ja siis me lähme kohalikule tasandile ja siis on tegemist äh, riigiabiga ja kas siis ähm, Euroopa Investeerimispanga rahastus on alati riigiabi reeglitega kooskõlas nii et meil on tõesti suuri probleeme siin äh, sellega, et äh, kas me sellega alati hakkama saame, ma ei tea, milline on lahendus, see ei ole ka minu ülesanne ja viimane asi, kõik peab olema lihtne ja võimalikult palju peab äh, ka, äh, ka samal ajal kasutama teisi võimalusi. aitäh ja loomulikult me ootame huviga teie lisanduvuse valemit. see on tõesti väga raske ülesanne, aga ma arvan, et see, mida te rääkisite, see oleks tõesti väga kasulik ja väga oluline. ja nüüd saab järgmisena kõne, äh, sõna härra Bernhard Sagmeister Euroopa Tagatisinstitutsioonide Assotsiatsiooni juht. palun, teil on sõna. Oh, sorry. Uh, so, uh, thank you so much for the invitation. aitäh teile kutse eest, lugupeetud esimees, lugupeetud raportöörid, lugupeetud daamid ja härrad. raportöörid mõlemast komisjonist, siis suur tänu teile kõigile meie organisatsioon saab sellel aastal kahekümne viie aastaseks ja selle kahekümne viie aasta jooksul oleme me Euroopa organisatsioonidega väga hästi koos töötanud. meie liikmete hulgas on nii neid, kes, mis on mittetulundusühingud, aga ka selliseid, mis siis kasumit teenivad tegemist võib olla nii riiklike, poolriiklike kui ka täiesti eraasutustega ning väga tähtis on ka, et äh, kõikidel institutsioonidel on tagatisprogrammid, mis täidavad samu eesmärke nagu ka Euroopa Liidu institutsioonidel. innovatsioon, majanduskasv ja töökohtade loomise toetamine. nüüd, kui strateegiliste investeeringute fondi poolajal vahearuannet tehakse, siis meie eeldame et, et kakskümmend viis protsenti äh, oleme meie panustanud äh, äh, eesmärkide täitmisse, see on umbes kakskümmend neli protsenti fondidest ja kuuskümmend üheksa miljardit eurot on see võimendussumma äh,, väga paljud äh, ettevõtted on saanud toetust ja kakskümmend viis protsenti nendest on olnud siis meie liikmete kliendid rahastuse leidmine on just viimase kümne aasta jooksul väga raskeks muutunud just sellepärast, et tagatisnõuded on väga suureks muutunud ja seda nii kvalitatiivses kui ka kvantitatiivses mõttes. ja tõkked on seetõttu ka suured. aga teiselt poolt äh, on üritatud ka riske maandada, seda siis äh, pankadele peale pandud omakapitalinõudega ja see muidugi siis tekitab probleeme väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisel. peale selle üha rohkem on vähendatud ka laenuperioode, seda siis vastavalt äh, sellele vastavalt vastavale määrusele, see tähendab seda, et tähtajad on muutunud lühemaks ja nii ja VKE-d, mis väga novaatorlikke projekte läbi viivad, nende puhul tihti satuvad nad raskustesse just sellepärast, et tasuvusaeg on tegelikult väga pikk. peale selle tuleb arvestada ka sellega, et intressidega on probleeme, ehm, pankade kulud on väga suured ja just väikeste projektide puhul pangad ei ole valmis öö, suuri hoolsuskohustuse uuringuid läbi viia, viima ja seega on väga raske just idufirmadele rahastamisvahendeid leida. nii nagu ka eelkõnelejad juba siin ütlesid, äh, on ka tegelikult meie organisatsiooni liikmetele VKE komponent äh, meetmena väga huvitav EFSI raames ja siin on meil väga hea meel koostöö üle Euroopa Investeerimispangaga ja eriti just COSME ja ECOFIN-i programmid on need, mida väga palju kasutatakse. kuusteist meie liiget kolmeteistkümnest liikmesriigist on EFSI raames kirjutanud alla lepingutele, tagatislepingutele siis. aga meil on ka väga pikaajalised äh, kogemused ka varasemast ajast, sest enne EFSit oli meil sarnaseid meetmeid, mida väga palju kasutati. just sellepärast oli meil ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulikuus väga hea meel, et see viissada miljonit äh, äh innovatsiooni ja taristu komponendist äh, VKE-de komponenti üle viidi ja nüüd on siis vahendeid kahekordistatud huvitatud või on vähemalt mõte seda teha ja meie toetame seda mõtet. me oma liikmete hulgas viisime läbi ka küsitluse ja saime teada, et umbes kolm miljardit eurot Euroopa Liidu programmidest tagatistena kuni aastani kaks tuhat kakskümmend on see summa, mida nõudlusena võib paika panna ja meil on siin mure et järgnevatel kuudel ikka, et kas ikka vaadatakse järgnevatel kuudel, vaadatakse täpselt, kas see pakkumine on kooskõlas nõudlusega, sest meil on tõesti öö, äh, umbes äh, olemas ülevaade selle kohta, mis puudutab kaudseid tagatisi, mitte aga vajadust otseste tagatiste järele. me siis KPMG Itaaliale esitasime palve koostada uuring, see uuring sai just äsja valmis ja selles uuringus võrreldi seda, kui erinev on mõju erinevatel jaotavatel kanalitel, et kas need meetmed tulevad siis otsetagatiste kaudu pankadelt või siis kaudsete tagatiste kaudu riiklikelt ja piirkondlikelt tugiasutustelt ning siin tuli välja päris palju huvitavat. ka see, mida meie olime oma liikmete hulgas juba arutanud, nimelt et kaudsetel tagatistel on suuremad makromajanduslikud mõjud innovatsioonile, majanduskasvule ja töökohtade loomisele, sest riiklikud ja piirkondlikud äh, Äh, programmid on need, kuhu nad on sisse kavandatud, aga samal ajal kommertspangad äh, lähtuvad pigem just äh, siis otsesest kasust. siis ka avalike vahendite suurem tõhusus sest äh, siin neid kombineeritakse ka riiklike vahenditega, sellega on võimalik äh, võimendust äh, ja võimendusefekti veelgi suurendada. ja peale selle riiklikud ja piirkondlikud tugiasutused tegemist on siis pigem selliste asutuste võrgustikuga, mitte aga üksikute pankadega, seega nad ei sõltu ka nii palju sellest, mis praegusel hetkel turul toimub ja mis puudutab nüüd makromajanduslikke mõjusid, siis need edasitagatised otseste tagatiste kõrval peaksid olema need, mida eelistatakse. selleks, et me saaksime mõjusid siis võimalikult suurel määral ära kasutada. ja siin meetmeteks võiksid olla see, et iga kord, kui on vaja maksta lõivu, nagu näiteks Innofini programmi puhul, siis ähm, edasitagatise puhul oleksid tingimused soodsamad, arvestades sellega, et mõju on hiljem suurem. kui meede on tasuta, nagu näiteks COSME programmi puhul, siis tuleks äh, väljavalimise protseduuri puhul rohkem tähelepanu pöörata edasitagatistele, sellepärast et tegemist on siis riiklike piirkondlike toetus äh, pankadega, siis Kosme puhul on siin räägitud äh, sellest, kas tuleks äh, vahendeid suurendada või siis üldse mitte jätkata, sellepärast et väga raske on teha vahet innovaatilistel ja vähem novaatorlikel või üldse mitte novaatorlikel programmidel. ja eesmärgiks on ikkagi siis programmide lihtsustamine. väga tähtis on siin ka aruandluskohustus, et Äh, tasakaalus oleksid siin äh, bürokraatlikud nõuded ja läbipaistvus ja et ei mindaks liiale ja siis äh, otse ja edasi tagatiste puhul tuleks ära muuta need erinevad hüvitisprotseduurid. lõpetuseks meile vägagi meeldiks, et EFSiga jätkatakse, sellepärast et see tagatis äh, meede on tõesti suure võimendusega ja sellest on kasu. koostöö nii komisjoni kui ka Euroopa Investeerimispangaga ja finantsvahendajatega, keda mina esindan, toimib väga hästi. tahan tänada kõiki neid institutsioone koostöö eest, aga tahaksin ka välja tuua selle, et kui lihtsalt kainelt vaadata neid äh, võimendushoobasid, sellest tegelikult ei piisa, tuleb arvestada ka makromajandusliku mõjuga, sellepärast et novaatorlike projektide puhul on tõesti võimalik luua töökohti ja sellega ka pikaajaliselt majanduskasvu tagada. ja siin tuleks tõesti ka toetusfondidele nii piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil tuleks panustada ja nendega arvestada. suur tänu tähelepanu eest ja mul on väga hea meel ka kohe algava arutelu üle. Merci, monsieur, la parole est... aitäh. ja nüüd saab sõna proua Katarzyna Zamara Zurtsilo, kes on Poola regionaalarengu finantseerimise instituudi tegevdirektor, palun aitäh, härra esimees, lugupeetud raportöörid, daamid ja härrad, suur tänu, et olete mind täna siia kutsunud ja ma saan teile rääkida meie kogemustest, mis puudutab siis Euroopa strateegiliste investeeringute fondi raha kasutamist ja mina saan teile rääkida sellest, mismoodi äh, see äh, teema näeb välja nii-öelda kasusaajate poolelt ja millised on avaliku sektori ja erasektori rahastamise võimalused üldiselt? kindlasti on vahendajate reaktsioon väga positiivne, eriti nende vahendajate oma, kes töötavad koos EFSI VKE komponendiga ja need vahendajad aitavad äh, konstrueerida finantstooteid turu jaoks ja nad teevad seda väga hästi, sest nad võtavad arvesse turu reaalseid vajadusi. väga tervitatav on ka see, et ähm, me näeme selgelt, milliseid elemente tuleb tugevdada ja edasi arendada. üks neist elementidest on asjaolu, et äh, see rahastamisvahend võib toimida ka kauem ja see tuleb sellest, et mõned projektid on väga keerulised ja väga innovatiivsed ning nende teostamine kestab kindlasti kauem kui kolm aastat. mõned sellised äh, projektid olid Euroopa Investeeringupangas pandud ootele, sest algul ei olnud teada, kui pikalt on neid võimalik finantseerida. on ka tõsi, et meil on vaja täiendavalt lihtsustada seda, mismoodi saab kasutada EFSit ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde. eriti puudutab see bilansivälist äh, avaliku erasektori partnerlust ning ka riigiabi küsimusi ja ja tihti on nii, et neid äh, probleeme ei saa lahendada projekti mitte kummalgi poolel ning see toob kaasa selle, et paljud projektid, millel tegelikult on lisandväärtus, mis annavad selle täiendavuse, ei saa rahastust. mul on ka selline palve, et tuleks palju läbipaistvamalt rääkida sellest, millised muudatusettepanekud tõenäoliselt vastu võetakse, millal need üldse esitatakse sest äh, mina olen sellesse teemasse väga sügavalt sisse elanud, kuid tihti kuulen ma lihtsalt, et midagi tahetakse teha, aga ma ei saa tükk aega mingit täpsemat informatsiooni selle kohta, mida siis hakatakse tegema, kust selle kohta täpsemat infot saab ja nii edasi. peamine infovahetus toimub ikkagi läbi liikmesriikide ja me ei tohi unustada, et liikmesriikides, liikmesriike esindavad nende ministeeriumid ja tegelikult eh, ka riiklikud tugipangad ja teised tugitoetajad, see eh, nimekiri nendest isikutest võib mõnikord olla väga pikk ja kõik need isikud tahaksid saada informatsiooni, sellest oleks palju abi. nüüd eh, tahaksin ma teile rääkida lähemalt sellest, millised on edasised võimalikud arengud. kõigepealt see, millist täiendavust võib anda VKE-de komponent ta äh, töötab praegu väga hästi, aga me peaksime mõtlema ka sellele, kuidas täiendavus on äh, defineeritud. seda defineeritakse tegelikult ju erinevatel tasanditel ja ma ei valiks pigem ühte ainsat tõlgendust. kui me vaatame tõlgendus Euroopa Liidu rahastamise osas, siis me näeme, et täiendavus on väga selgelt äh, reguleeritud ja seal räägitakse ennekõike erasektori rahastamisvõimalustest ja sellest, et bürokraatia koormus peab olema madal. aga kui me vaatame Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, siis me leiame, et seal on regulatsioon palju keerulisem. ometi on ka need äh, ju rahastamisvahendid, mida peaks saama kasutada investeeringuteks. Junckeri plaanis, plaanist on küllalt lihtne raha saada, aga kui EFSI rahastus juurde tuleb, siis on äh, tegelikult erinevaid äh, projekte palju raskem rahastada. aastal kaks tuhat kaheksateist ju toimub vahekokkuvõte ja küsitakse, kuidas te siis äh, tõukefondide või struktuurifondide raha kasutasite ja see toob kaasa selle, et ühe rahastamisvahendi kasutamine tõrjub teise välja. lihtsustamine ei peaks seetõttu tähendama mitte ainult seda, et me saame kahte fondi omavahel segada või liita, vaid äh, ka seda, et mõlema fondi raha on turul ikkagi võimalik kasutada. siis, äh, mis puudutab kommunikatsiooni parandamist investeerimisnõustamiskeskusega selleks, et me saaksime rohkem äh, projekte rahastada, kui vaadata äh, et me saaksime rohkem projekte toetada. kui me vaatame seda, mis äh, praegu on olemas, siis me näeme, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank on välja andnud memorandumi, kust loeme, et on avaliku ja erasektori partnerlused, on kulutõhususe analüüsid, aga tegelikult on projektide arendamine väga keeruline, nende rahastamine samuti, ja kui me vaatame, millised projektid on tahtnud Junckeri plaanist raha saada, siis tegelikult neid probleeme ei ole suudetud lahendada meil on vaja suurendada ähm, mittestandardsete projektide toetamist ja mitme projektijuhi ja edendaja käest olen ma kuulnud ka seda, et tegelikult nad ei teadnud, et nad saavad nõustamiskeskusse pöörduda. Nad arvestavad, et nende projekt ei ole piisavalt hästi välja töötatud ja nad ei saa praegu sinna minna. aga tegelikult ongi nõustamiskeskus ju selleks mõeldud, et aidata äh, neid äh, isikuid, kes tahavad oma projektis saada mingit abi ja kui, kui projekti võimendaja läheb nõustamiskeskusse ja ei saa sealt mitte mingit abi, kuigi abi järele ta lähebki, siis on midagi valesti. võib-olla tuleks nõustamiskeskuse võimekust tõsta. ka see nõuab raha aga praegu on tõesti nii, et päriselus kõik ei toimi nii nagu paberil ähm,. siis tuleb vastus viie investeerimiselementide abikõlbulikkuse EFSI ja ähm, ka ESI all ning Junckeri plaanis. praegu on nii, et mitmel, mitmetel kordadel on projekti vedavatele isikutele öeldud, et valmistage kohe ette kaks erinevat taotlust, üks Junckeri plaani jaoks, teine teist tüüpi rahastuse jaoks, sellepärast et abikõlbulikkus on teatud elementide puhul küsitav. kui me siin hakkame rääkima täiendavusest ja sellest, mismoodi me saaksime projekti riske maandada, siis äh, me seda ju ei tee tegemist on eraldi rahavoogudega, mida tuleks äh, täiesti eraldi käsitleda ja mille jaoks on ette nähtud eraldiseisvad reeglid. siis äh, parem kommunikatsioon erinevate segameetmete kohta, näiteks äh, siis riigiabi kasutamine, parem portfellide haldus, lepingulised lahendused ja nii edasi. eelmise aasta EFSI kogemus näitas meile, et me ilmselt saame saada rohkem informatsiooni, aga rohkem juhiseid, juhiseid selle segameetodi kasutamise kohta me oleme juba saanud, aga kui me vaatame olemasolevat dokumenti ja tahame konkreetselt midagi ette võtta, siis sellist konkreetset infot, mis meid aitaks, seal ei ole. seal on ainult mingid äh, skeemid, mingid nooled, et see raha võib minna sinna ja see raha võib minna tänna aga tegelikult see ei suurenda äh, finantsinstrumentide tõhusust, äh, finantskorraldusvahendite kasutamist see ei paranda. seetõttu peab see töö minema rohkem süvitsi. ma tean, et Euroopa institutsioonid, Euroopa Liidu institutsioonid ei taha anda väga praktilisi juhiseid ja praktilisi näiteid, sest kunagi ei äh, pruugi reaalsus olla täpselt selline, aga meie tahaksime sellised juhised, sellest oleks kasu. Euroopa Investeerimispank võiks olla läbipaistvam, kui ta projekte valib, eriti puudutab see riski hindamist ning finantseerimistingimusi. selle aasta märtsis me juba arutasime seda teemat. ma ei tea, kui palju edu on saavutatud vahepeal. ma olen kuulnud isegi juhtumitest, kus Junckeri plaani projektide rahastamisel nimetatakse lihtsalt uueks äh, vahendiks, mis väga sarnaneb Euroopa Investeerimispanga rahastamisele, lihtsalt äh, see maht on teine, aga tegelikult mõte ju selline ei olnud, pigem taheti Junckeri plaaniga äh, julgustada riskantseid projekte, näha ette vähem lisatagatisi ja näha ette ka innovatiivsemaid või aidata innovatiivsemaid äh, projekte, mitte ainult äh, taristuid. ja kui me seda tõesti tahame, siis tulekski selles suunas liikuda, äh, jagada paremini riske. praegu me ei ole riskidest piisavalt rääkinud. kui me vaatame, mis on Euroopa Investeerimispanga võimekus, siis seal on ka mitmeid võimalusi riskide maandamiseks või vähendamiseks. nii et võib-olla peaks Euroopa Investeerimispank panka riski hindamiskava ümber tegema või peaks seda tegema siis teisiti Junckeri plaani puhul, aga praegu ei kasutata Euroopa Investeerimispanga täisvõimekust Junckeri plaani jaoks ära. lisaks sellele oleks vaja rohkem täis, läbipaistvust, et äh, tagada EFSI täiendavus. Äh, ka see puudutab äh, riskide vähendamist ja ma olen sellest rääkinud juba oma eelmises sõnavõtus siin Euroopa Parlamendis ma arvan, et finantsinstrumendi loomisel tuleb rääkida konkreetsetest riskielementidest e, ja siis sellest rääkida ka neile, kes projekte teostavad. ja siis tahtsin ma veel rääkida projektide valikust. kas te tahate öelda, et ma peaksin lõpetama? jah, palun teil, proua, lõpetada. olgu, üks lause, aga jah see teie jutt on väga huvitav, aga nüüd siis viimane lause. olgu, viimane lause. aitäh. E aitäh nende stimuleerivate sõnade eest. ja nüüd annan sõna proua Susanna äh,. Äh, Susanna Hargitaile, kes on äh, Euroopa Liidu Äh, fondide koosrahastamise finantsinstrumentide direktor Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas EBRD-d äh, e, esmajoones äh, omavad liikmesriigid Euroopa Liit, Euroopa Investeerimispank ja kakskümmend viis aastat tagasi avati meid selleks, et teha investeeringuid ähm, Kesk- ja Ida-Euroopasse. me ei käi EFSi alla, nii et mm. tahaksin teile ühe minuti jooksul rääkida sellest, mida me teeme teisiti. esiteks teeme me tööd kohalikul tasandil, nii et me oleme esindatud äh, Äh, kaheteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis, meil on seal sada kümme töötajat umbes, rohkem kui sada kümme töötajat ähm, ja üheksakümmend protsenti meie investeeringutest riikides, äh, mis ulatuvad Küprosest, Kreekast, äh, Leedusse, Eestisse, on ähm, investeeringud kohalikesse ettevõtetesse. meie jaoks on eriti oluline eriti olulised umbes nii kahekümne miljonilised investeeringud sest äh, need on need projektid, millega meie kohalikud kliendid meie juurde tulevad. meie investeeringud on meie bilansis, nii et kui meid loodi, siis äh, meid innu-, julgustati võtta riski, riski oma äh, bilanssi ja kui ähm, te mõtlete suurtele pankadele, siis te saate aru, millest ma räägin. ja täiendavus tähendab meie maailmas seda, et see on täiendavus äh, kommertsrahastusele, nii et äh, ma ei saa äh, kin-, äh, pean midagi teisiti tegema, et ma ei tõrjuks välja teistsugust rahastust ja kui ma teen tööd klientidega, siis ma pean neid survestama, et kui ma teen Äh, tööd pangaga, siis nad peavad äh, leidma näiteks äh, naisettevõtjaid, nii et ma tõesti pean midagi muutma oma tegevusega. EBRD tegeleb ka sellega, et reformida investeerimiskeskkonda ja räägin sellest veidi, sest ma arvan, et see on väga oluline ka EFSI edu jaoks, et tuleb teha tööd ja survestada selleks se, seda, et mida saab teha struktuurireformidega, et parandada investeerimiskeskkonda vähemalt nendes kaheteistkümnes riigis. meie oleme väga paindlikud oma projektide väljakujundamisel, me ei tegele massitootmisega, me peame kuulama alati, mida kliendid tahavad, me toetame eh, VKE-sid eh, koha peal, meil on eh, kohapealsed konsultandid, kes to-, toetavad loovtööstuse esindajaid, et kuidas teha äriplaani, turundusplaani, toetame naisettevõtjaid, e-, eelmisel aastal kolmkümmend kolm meie investeeringutest kolmkümmend kolm protsenti meie investeeringutest andsid panuse kliimamuutuste alasesse tegevusse, meie eesmärk on saavutada nelikümmend protsenti ja me kasutame siis oma vahendeid ehk kasumit, mida me saame ja paneme kõrvale Euroopa, kaheteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis ja meie ei saa vahendeid Euroopa Liidu äh, rahastuse kaudu. nagu ütlesin, tegutseme kaheteistkümnes 12 kahekümne kaheksast Euroopa Liidu liikmesriigist ja üks teie kolleegidest eh, Rumeenia saadik küsis, et miks te nendes riikides rohkem tegutsete. üks, et vaja on projekte ette valmistada, me teeme seda hea meelega, eriti kui tegemist on era- ja avaliku sektori Äh, projekti, partnerluse taristuprojektidega ja meie mandaat on avada teed teistele, et nad saaksid meie äh, kogemusele tuginedes edasi liikuda ja edulugusid korrata meie ei keskendu kõigele, me keskendume energiatõhususele, uuenevatele energiaallikatele, jätkusuutlikkusele, erasektori osalusele taristu investeeringutes. annan teile lühikese ülevaate sellest, millega me tegeleme. me ei pea tegelema kõigi aladega. ja meil on tavalised tagatised selles osas saame teha, teha rohkem, vähem kui kümme protsenti on riigipoolsed tagatised ja teeme tööd selleks, et teha koostööd ka äh, Äh, Euroopa Liidu struktuurifondidega, meil praegu tegeleme näiteks ühe suure Bulgaaria projektiga, aga väga raske on saavutada seda, et Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank äh, saaks äh, seda raha hallata. tegeleme ka Leedus struktuurifondidega, anname nõu Leedule, kuidas struktuurifonde paremini hallata, aga me meil on ka see kõrvalpõlk, me tegeleme sellega, kuidas neid äh, vahendeid hallata ja mm, EFSiga seoses me muidugi tõesti põrkume ka teistega ja me tegeleme siis äh, ka Slovakkias ühe era- ja avaliku sektori partnerlusega selleks, et ehitada kiirteed ja Kreekas oleme EFSiga teinud äh, koostööd, kus ühe projektiga, kus oli tegemist suure riskiga äh, tegemist oli äh, täiendavate tagatisteta, tagatiste andmisega, ilma milleta ei oleks Kreeka pangad saanud äh, raha anda, investeeringud omakapitalifondidesse, me analüüsime täiendavaid projekte Rumeenias, Bulgaarias, Kreekas, mis puudutavad taristut, telekommunikatsiooni ja energeetikat, me äh, rahastaks neid, võttes tavalist riski üle enda kanda. aga teie olete uuritud tegelik-, huvitatud tegemi-, tegelikult järgmisest äh, äh, slaidist, me saame koos olukorda paremaks muuta, me räägime struktuurireformi toetust, tugiteenustest ja et me saaksime ühiselt teha poliitikareformi puudutavat tööd nendes kaheteistkümnes liikmesriigis ja kapitaliturgude liit Liitu, kuidas neid edasi arendada, meil on tegemist näiteks riigivõlakirjade väljastamisega Poolas, Slovakkias, Rumeenias, Polka-, Horvaatias. me peame koostööd tegema ka poliitikareformi alal selleks, et energiatõhusust äh, suurendada, me peame erasektori osalust taristus, äh, taristuprojektides suurendada suurendama ja me teeme koostööd ka programmide osas, mida me saaksime nendes riikides äh, rahandust, mm, äh, rahastada. investeerimisplatvormid me saaksime kindlasti rohkem teha. Ähm, meie riikides nad eelistavad pigem riiklikke platvorme, mitte Euroopa Liidu tasandi platvorme, nii et meie platvormid on piirkondlikud ja selleks on kaks põhjust. esiteks on võimalik rohkem keskenduda nende oma riikidele ja teiseks riskid on äh, tavaliselt seotud vastava piirkonna või riigiga ja neid on parem niimoodi hallata, kui ma saan rääkida ka sellest äh, riskivahemikust ja me peame tegema koostööd EFSiga, me teeme seda, äh, see puudutab energiatõhusust ähm, nii munitsipaaltasandil, VKE-de osas kui ettevõtete tasandil. me teeme koostööd ähm, erasektori pankadega, tahame nende, kommertspankadega, tahame nende äh, Äh, vahendeid kaasata ja nutikad linnad, ehm, ka siin on võimalik äh, kaasata EFSit, äh, EBRD-d ja kommertspankade rahastust. Mm. niimoodi on lihtsam erasektori rahastust kaasata ja meil on äh, hea meel osutada äh, abi ka nii rahastamisel kui projektide ettevalmistamisel. ja me tegeleme ka otsese rahastamisega, me saame anda oma kapitali, me võiksime anda näiteks vaherahastust äh, ja me oleme koha peal kohal selleks, et leida neid ettevõtteid, kus me saame kaasa lüüa rahastamisel ja investeeringutes ja me äh, nõustame ka äh, EFSI äh, investeerimisnõustamisplatvormi ähm, e, e, investeerimisnõustamise keskust, Rumeenia ja Bulgaaria on siin, oleme, seal me oleme tegutsevad, meil on olemas kohalikud konsultandid tõesti väga oluline on kohalikke konsultante seal toetada, et nad saaksid ähm, tegeleda seal tegevusega. ja tahame toetada EFSit, kui tegemist on projektide tuvast-, leidmisega, me oleme esindatud nendes riikides, tahame teha koostööd oma partneritega ja kui nad äh, kasutaksid EFSi tasa, äh, tagatisi, siis nad saaksid äh, riskantsemaid äh, projekte rahastada ja meil, me valmistame ette taristuprojekte, näiteks Rumeenias valmistasime VTE esimesed seitse jätkusuutliku nutika linna ähm, projekti, rahastasime neid, seal ei olnud mingeid äh, riigipoolseid või EFSI tagatisi äh, ja me võiksime vaadata, mida me teistes riikides teha saame ja meil on väga hea meel jätkata oma tööd, ähm, mis seondub VKE-de nõustamisega ka teistes piirkondades. me oleme teie partnerid selleks, et parandada investeerimistingimusi ja meil on tõesti väga palju häid panku nendes riikides, vaja on neid paremini kaasata, et neil ei oleks äh, liiga palju üleliigset likviidsust, nii et meil on tõesti väga hea meel olla EFSI partner. Merci, madame! aitäh, proua! aitäh kõigile meie viiest sõnavõtjast väga valgustavate sõnavõttude eest. kindlasti on võimalik veel parandada olukorda äh, ja lihtsustada mm, meie reegleid ja me oleme rahul sellega, et me loome töökohti, vaja on konsultante, eksperte selleks, et äh, asju selgitada, mõistetavaks muuta, ähm, selgitada seda, mida me üritame teha. ma tänan teid, lugupeetud daamid ja härrad, ja annaks nüüd sõna kolleegidele, kes siin kohal on ja tuletan meelde, et äh, annan sõna neile, kes on raportöörid või variraportöörid kas siis eh, majandus- ja rahanduskomisjonis või siis eh, teistes kom-, eh, komisjonides, mis on kaasatud vastavalt meie kodukorra artiklile viiskümmend neli ja sõna Uudo Pulmanile. John, that is very polite of you uh.... väga viisakas teist. kui on teisi kolleege, kellel ei ole olnud võimalust äh, rääkida, siis ma jätaksin sõnavõtuõiguse neile ja te võite mind panna siis viimase kõnelejana kirja või viimase vooru jaoks, aga kui keegi teised ei taha, siis ma võin ka kohe alustada, kõik sõltub teist, esimees. kui te soovite, siis raportöörina on teil kaks minutit selleks, et äh, sõna võtta ja reageerida sellele, mida me just kuulsime. no hästi, ma siis räägin. suur tänu nende ettekannete eest, ma arvan, et tegemist oli juba väga viljaka panusega meie töösse ja aruteludesse. siin on tõesti väga palju küsimusi, mida te tõstatasite oma ettekannetega. ma alustaksin viimase kõnelejaga, Susanna Argitai äkki te võiksite meile natukene selle kõrval, et te rääkisite väga palju ka sellest, mida teeb Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupank, et miks on teile eeliseks äh, nüüd jätkata koostööd EFSI teises etapis, aga teiselt poolt, miks te ei panusta piirkondlikele ja riiklikele tugipankadele? lihtsalt sooviksin aru saada sellest loogikast seal taga, et eh, mis eelised on EFSil ja mis puudused on riiklike ja piirkondlike tugipankadega koostöös, sest praegusel hetkel me palume riiklikul tasandil sisse viia uusi meetmeid, kuulsime, et Portugalis seda tehakse ka, et oli vaja leida, leiutada siis tugipankade süsteem et kuidas need erinevad institutsioonid on omavahel seotud ja kuidas nad võib-olla konkureerivad ka ja mis eelis on sellele, et kahepoolset toetust antakse, et see oleks meie jaoks huvitav. teised ettekanded, siin me saime tõesti väga palju informatsiooni sest te esitlesite väga palju erinevaid seisukohti erineva vaatenurga alt, VKE-te seisukoht, konkreetsete projektide läbiviijate seisukoht ja nii edasi. minule jäi üldiselt mulje, et äh, meil on tegelikult tõesti veel äh, võimalik rohkem teha ja kui me nüüd uut seadusloomet välja töötame, siis oleks võib-olla hea, kui teie tooksite välja ühe mõtte, et mis on see kõige suurem probleem, takistus, miks me sajaprotsendiliselt äh, ei kasuta ära oma võimekust, äh, et me saaksime siis rohkem argumente selle kohta, et kui te keskenduma peaksite ainult ühele punktile, siis mis see oleks? aitäh! Merci, alors je continue. aitäh. ja nüüd saab sõna EKONi raportöör Valdemar Karas. härra esimees, daamid ja härrad, aitäh. ma arvan, et teie analüüs äh, tugevuste ja nõrkuste üle oli sarnane ka meie omadega ja need eelised, mis te välja tõite, näitavad ka tegelikult, kui tähtis on see vahehinnang eh, EFSi jätkamiseks ja ma ei räägi siin mitte ainult sellest, et eh, eh, me räägime siin paljust rahast, vaid et meil tõesti on veel väga palju vaja siin peenhäälestust teha Äh, kui me tahame siin kõrge riskiga projektide puhul äh, meistrite liigasse jõuda. Te rääkisite siin edasitagatistest äh, ja ma tõesti tahaksin teada, kas te saaksite meile seda kõike natukene täpsemalt selgitada? meie parlament ei toetanud toetuspankasid eh, EFSI raames. me viisime selle toetuse sisse, sest me leidsime, et liikmesriigid liiga vähe investeerivad fondi ülesehitamisse ja et nad pigem toetavad riiklikke tugipankasid. kas teil on siin kogemusi selles valdkonnas, et eh, kui nüüd tugipangad on osa EFSist, kui palju siis liikmesriikidele jääb selle kaudu vaba vahend, vabu vahendeid ja kuidas neid soovitakse siis kasutada või mida on teile selle kohta öeldud? teiseks, koostöö tugipankade ja tagatisfondide vahel. Te kiitsite seda koostööd, selgitage seda palun täpsemalt. ja mida on vaja või mida tuleb parandada selleks, et tugipangad Euroopa Liidu kõikides liikmesriikides jalad alla saaksid, igal pool neid ju veel ei ole. ja veel üks küsimus, mille tõstatas Udo Pulman. jah. arvatakse, et me tihti mõtleme samamoodi see on nüüd investeerimispanga võimekus. nimelt öeldi, et võimekus ei ole piisav investeerimispangal selleks, et saavutada neid eesmärke, mis on EFSI äh, fondiga paika pandud. Teie aga ütlete, et samal ajal võimekust ei ole sajaprotsendiliselt ära kasutatud. ning samal ajal on meil vaja sadu töötajaid juurde. meie leiame, et praegusel hetkel me oleme pigem takerdunud staatus quo'sse ja väga vähed on jõudnud meistrite liigasse, nii et kas te võiksite selgitada, et mida tuleb investeerimispangas muuta või mis tuleb meil strateegiliste investeeringute fondi kaudu veel luua, sisse viia selleks, et eesmärke täita? ja viimane küsimus, kas teil on kogemusi ka kolmandate riikidega? me kuuleme ikka ja jälle seda, kuidas kolmandad riigid, Iisrael, USA loovad äh, teaduskeskuseid äh, väljaspool neid projekte, siis kas teil on selle kohta ka äh, kogemusi ja milliseid järeldusi nendest kogemustest saab teha? aitäh! nüüd saab sõna eelarvekomisjoni liige härra Fernandes, meie raportöör. Merci, monsieur le president, je remercie. suur tänu, lugupeetud härra esimees, ka mina tänan teid selle eest, et te kutsusite siia need eksperdid ja eksperte tänan ma nende äh, sõnavõttude eest, mis olid väga äh, kirglikud ja väga põhjalikud. mul on üks konkreetne küsimus. Te ütlesite, et, et, et te tahate fondi nähtavust parandada, aga kuidas te mõtlete seda teha? me rääkisime siin praegu VKE-dest, aga see fond peaks ju aitama paremini kasutada Euroopa Liidu eelarvet. teine küsimus, mille kohta ma tahaksin saada teie arvamust, et juhul, kui projekt ei ole isegi süsteemis, mis siis saab? kui projekt on süsteemis, siis järelikult on ta heaks kiidetud. aga süsteemis on ka projektid, mis lükati tagasi, järelikult heaks ei kiidetud, aga siis on meil mingisugused projektid, mis üldse süsteemi ei jõuagi, näiteks öeldakse kohe, et need on liiga väikesed, näiteks alla kahekümne viie miljoni, eh, kahekümne viie miljoni euro, neid me toetama ei hakka ja sellepärast tahaksingi küsida nende projektide kohta, mis süsteemi üldse ei jõua, sellepärast et tegelikult saaks ju selliseid väiksemaid projekte toetada küll, kui nad ei nõua liiga suurt rahastust. ja kolmas küsimus puudutab nõustamiskeskust. sellepärast, et te ütlesite, te rääkisite nõustamiskeskusest ja sellest, et see on mõeldud selleks, et need projektid oleksid parema kvaliteediga. ma vastan nüüd ise oma küsimusele osaliselt. kuidas siis anda EFSile suuremat nähtavust? võib-olla niimoodi, et me looksime mingisugused uued lahendused, kus näiteks platvormi abil me saaksime vahetada neid EFSI jalaseid kogemusi. avaliku sektori asutuste jaoks on see ju täiesti tasuta. aga VKE-de jaoks on nõustamiskeskuse kasutamine mõnikord kolmandik äh, kuludest. kui äh, avaliku sektori asutused teavad, et see on tasuta, siis on neil võimalik äh, seda ju kasutada. Euroopa Liit annab aastas kakskümmend miljonit eurot, et nõustamiskeskust töös hoida. ma tahaksingi oma sõnavõtus küsida seda, mm, kuidas me saaksime kaitsta projekti promootoreid, kui nad ei olegi teadlikud kõigist oma võimal-, võimalustest. mida me saaksime teha kuidas me saaksime oma äh, regulatsiooni või oma määrust muuta, määrus on olemas, artiklid on olemas ja eesmärk ja miks see määrus meil üldse on, on ka täiesti selge. ma kordan, et äh, mõnikord ei ole probleem mitte määruses endas, vaid selles, kuidas seda määrust äh, rakendatakse. ja kui seda rakendust, rakendamist oleks võimalik teha paremini, siis andke meile nõu siin räägitakse väga palju ka mitmekesisusest ja sellest, et ei tohiks kõiki projekte äh, koondada ainult ühte või mõnda geograafilisse piirkonda ja teatud teemade alla. ma küsin teie käest, kas te toetate näiteks äh, seda, et näiteks kliimaeesmärgil oleks ka mingid numbrid taga? Öeldaks näiteks, et äh, kliimaprojekte peab olema teatud protsent. mis te sellest arvate? sellepärast, et praegu, praegu on jäänud äh, määrusest selline ettepanek välja ja samas oleme ju küllaltki avatud, äh, äh, projekte saab toetada juhul, kui need projektid vastavad meie eesmärkidele, Euroopa Liidu eesmärkidele. majanduskasv, targad lahendused, kõikihõlmav majanduskasv ja nii edasi, aga lisaks sellele Äh, lisaks sellele on Euroopa Liit teinud ka teisi kokkuleppeid, näiteks äh, Pariisi kliimakokkulepe. ja need, see kokkulepe põhineb samadel alustel. ehk siis, kas oleks võimalik määrusesse sisse kirjutada, et teatud minimaalne protsent peab kuuluma äh, nendele projektidele, mis on seotud kliima eesmärgiga siis vastavalt sellele EFSile? proua Kardel Sabel. Eh bien, je donne... kuid siiski mitte. sõna saab koordina-, koordinaator. härra Kölmel. aitäh, esimees. kõigepealt äh, suur tänu külalistele nende ettekannete eest, mul on väga hea meel, et äh, meil on siin täna nii palju eksperte oma ekspertteadmistega kohal, see on meie jaoks väga hea. ma loodan, et ma sain kõigest aru, mida te ütlesite. ja ma usun seda kõike analüüsides, et väga hästi selgitasite seda, kui positiivselt Euroopa mõjutab Äh, või saab mõjutada investeeringuid ja majandust. aga kui nüüd aus olla, siis mulle tundub, et rakendamise puhul on meil puudujääke. ma vaatasin seda esialgset aruannet ja tõesti, kõik on väga tore, mis seal kirjas on ja see on ka tõsi. aga ma oleks nüüd tahtnud ka teada saada, et kui me räägime siin võimendusest äh, ja lisaväärt, algatusest, et mida see siis tähendab täpselt? ma tahaksin vähemalt mingit öö, äh, mudelit näha projekti näol, et kuidas te välja arvutate seda, et milline on see võimendus, äh, kui palju täpselt äh, ja mis on see lisandväärtus? jah, me siin teeme mingeid abstraktseid näiteid, aga ma tahaksin mingi projekti puhul täpselt näha seda me vahel ju siin räägime ka erinevatest projektidest ja kui ma näen, et äh, Saksamaal ehitati näiteks äh, mingi jupp kiirteed, siis ma pole kindel, et äh, seda saab kasutada kui mudelit EFSI fondi vahendite edukaks kasutamiseks. ja sellepärast ongi mul teile konkreetne küsimus ja palve. aega on meil täna vähe, nii et kas poleks võimalik, et ma lihtsalt lähen investeerimispanka ja seal oleks keegi kompetentne isik, kes mulle terve päeva jooksul selgitaks, kuidas see protsess käib, kuidas arvutatakse ja milline on tulemus. see aitaks mul seda kõike tõesti palju paremini mõista, kui selline võimalus oleks olemas kui te muidugi täna juba suudate sellele küsimusele vastata, siis see oleks muidugi veelgi parem, aga ma arvan, et see ei ole võimalik. ja ma tõesti tahaksin täpselt näha, kuidas see toimib ja võib-olla mõni kolleeg oleks siis ka nõus minuga koos investeerimispanka sellele visiidile minema. aitäh. Te ei ole selles kindlasti üksi. Rege on juba lahkunud järgmine kõneleja suur tänu! lubage mul kõigepealt öelda seda, et ma olen alati EFSisse suhtunud väga positiivselt ja sama puudutab kogu minu poliitilist fraktsiooni. ja seda ütlen ma sissejuhatuseks sellepärast, et minu jutt tuleb kriitiline. me kuulsime siin praegu seda, et projekte toetatakse siis, kui liikmesriik ka ise oma eelarvest näeb välja, näeb ette rahastuse ja seda siis üheksakümne viie protsendi ulatuses. EFSI annab viis protsenti juurde. kas see siis ongi see suur finantsvõimendus? paistab küll nii, aga tegelikult on ju nii, et riik näeks sellise rahastuse igal juhul ette, sest see on nii suur protsent ja EFSI iseenesest ei täienda siin suurt midagi me rääkisime näiteks neljakümnest tuhandest lisamajast, mis Prantsusmaale ehitati, see on väga sarnane näide, aga ma ei lähe sellega eh, pikemalt edasi. ma olen alati olnud selle poolt, et deflatsiooniperioodil on vaja investeerida ning on vaja igal üksikul liikmesriigil hõlbustada investeeringute suunamist ja tuleb hoida ära samas eh, eelarve puudujäägi teke aga teisest küljest ei peaks ju nüüd see olema küll ainuke põhjus, miks riik hakkab raha suunama ähm, ähm, EFSI projektidesse. miks me oleme siin üldse viisteist erinevat direktiivi ja määrust asendanud ühe õigusaktiga, millest me nüüd räägime? peale selle Euroopa struktuursete investeeringute, strateegiliste investeeringute fond peaks aitama projekte kaasrahastada, aga me peame vältima seda, et Ühtekuuluvusfondi ja EFSit hakatakse kombineerima, sest ainukeseks tagajärjeks oleks ju see, et ühtekuuluvus tuleb nendesse regioonidesse, kus tegelikult äh, Ühtekuuluvusfondi tingimusi ei täideta. ja seetõttu ma leian küll, et me peame küsima, mis see täiendavus siin on, kuidas me seda peaksime defineerima, kuidas me saame finantsvõimendust äh, välja arvutada, kas ta on olemas, kui suur, väga hea oleks, kui meil oleks olemas juba rakendatud projekt ja siis me saaksime vaadata, milline on täiendavus, milline oli seal finantsvõimendus ja kas me tõesti oleme teinud lisainvesteeringuid või oleme EFSI abil teinud investeeringuid, mida oleks nagunii tehtud. seda on meil vaja teha, teada, siis saame minna edasi ette. Merci, je ne vois pas d'autres demandes de parole de la part. aitäh, rohkem sõnasoove ei ole. Äh, kolleegid sõna ei soovi ja seetõttu, kui lubate, ma ise esitan ka kolm küsimust. kõigepealt, mis puudutab EFSI kontseptsiooni siis äh, siin arvati laialdaselt, et ESIga võiks toetada riigiüleseid projekte, aga pigem toetatakse äh, liikmesriikide projekte ja mingeid piiriüleseid projekte me väga näinud ei ole. kas see on tõsi, see on minu esimene küsimus. teiseks, härra Kolme, härra Kölmer rääkis Saksamaa projektidest ja sealsest finantseerimisest ning sellest, mismoodi toimub ühisrahastamine ja äh, mismoodi annab riik oma tagatise, ühesõnaga, mismoodi leitakse võimalused rahastus, rahastuse saamiseks. kas siis EFSI on meetod, mille abil neid riiklikke kulutusi äh, vähendada, kas sellega saab vähendada halduskoormust või aidata kaasa avaliku ja erasektori äh, partnerlusele või on EFSI hoopis instrument, mille abil aidata kahandada riigivõlga. ja ehk siis aidata täita äh, majand-, äh, kasvu- ja stabiilsuspakti tingimusi, mida liikmesriikidele seatakse. ma tahaksin teada, mis on äh, EFSI olemus finantsvahendina? kas see on vahend, mille abil projekte projekte rahastada, olgu siis otseselt või kaudselt selliseid projekte, mis turult rahastust ei saaks. ja kolmandaks ja viimaseks tahaksime küsida, kas teie teada, kui te mõtlete praegustele projektidele, on olnud ka selliseid, mida EFSI ei oleks pidanud finantseerima? sellepärast, et siin komisjonis äh, valitseb kinnismõte, et EFSI-ga tuleks äh, toetada ainult projekte, mis annavad euroopalikku lisandväärtust ja mõned meist on kindlad, et see lisandväärtus on olemas ja et äh, EFSI ongi selline finantseerimisvahend, mis annab selle lisaväärtuse või on see lihtsalt midagi sellist, mis näitab, et Euroopa kuidagi tegutseb? siin räägiti ka lihtsustamisest. rääkige siis meile nendest asjadest, mis on meil hingel. minule tundub, et, et me püüame ju kõike teha kõige paremini ja mõnikord me kirjutame ette sellised reeglid, et tegelikult nende täitmine äh, praktilises elus ei olegi võimalik. võib-olla äh, enne, kui ma annan sõna äh, meie esinejatele, peaks andma sõna ka Euroopa Investeerimispank ei ole esindatud Donc, euh, madame Katar. ja e kuna ta siin esindatud ei ole, siis saab sõna proua Katarzyna Tsiamara, teil on sõna. Thank you very much, I am very sorry, but I have plane and have to leave. aitäh, äh, ma olen minemas lennukile ja pean siit kohe lahkuma ja seetõttu tänan teid, et ma saan vastata esimesena, enne kui ma pean ära minema. üks asi, mis jooksis punase niidina läbi küsimuste, oli see, mismoodi neid projekte tegelikult hinnatakse, mismoodi otsustatakse, kas projekt valitakse, kas teda rahastatakse või mitte ja kas see täiendavus, millest me räägime, on olemas. ma arvan, et sellest rääkisid kõik esinejad, mitte ainult mina. meil on vaja rohkem läbipaistvust selle aru, selle mõistmiseks, kuidas neid projekte valitakse praegu on nii, et projekt valitakse vastavalt siin äh, menetlusele ja iga projekti või platvormi puhul toimuvad Euroopa Investeerimispangaga eraldi läbirääkimised, aga kui need kriteeriumid oleksid meie jaoks läbipaistvamad ja nähtavamad, siis meie töö oleks lihtsam. mis puudutab täiendavust, siis äh, ma oleksin siin väga ettevaatlik. täiendavus sõltub äh, paljudest, ma ütleksin, kihtidest. esimene täiendavuse kiht on see, et meil on Euroopa Liidu rahastus, mida saab kasutada koos teiste vahenditega, näiteks koos CEF-i või äh, struktuurifondidega. teine täiendavuse kiht on seotud sektori vajadustega, näiteks kui me vaatame, mida saaks teha VKE-de heaks konkreetses liikmesriigis, mis on nende vajadused ja siis äh, me näeme, äh, kui palju neid projekte on, mida me saame teha ja siis me arvutame välja täiendavuse finantskorraldusvahenduses on, vahendis on samuti olemas äh, täiendavuse element. kommertspangad on näiteks öelnud mõne projekti kohta, et meie selleks äh, laenu ei anna, meie ei rahasta. kui aga Euroopa Investeerimispangast äh, või EFSist tuleb rahastus, siis leiab ka kommertspank, et kui seda projekti usaldatakse, siis järelikult ka meie oleme nõus rahastama ja see on juba täiendavus lisaks sellele on ka teisi täienduvuselemente, näiteks äh, riskide hindamine, mis toimub finantskorraldusvahendi tasandil, siin on muidugi väga palju teisi selgitusi, aga see, et täienduvus on äh, mitmekihiline, on esimene võimalik selgitus. peale selle, mida saab saaks teha selleks, et äh, EFSI oleks nähtavam ja nõustamiskeskust rohkem kasutataks. samuti tahaksin ma vastata Uudo äh, küsimusele selle kohta, mis on siis see kõige olulisem asi. kõige olulisem asi on vastuvusse viimine. kui me räägime sellistest äh, projektidest ja platvormidest, mis sobivad äh, nõustamiskeskusesse äh, suunamiseks, siis peab olema ka teada, mis tingimustel nõustamiskeskus otsustab, kas ta toetab neid projekte või mitte. nii oleks kogu see töö nähtavam ja siis äh, mm, tahaksin ma veel rääkida ka võimekuse küsimusest, sest see on väga oluline ja ma tahaksin, et me ei saaks sellest valesti aru. kui me räägime inimeste võimekusest, siis loomulikult on meil vaja rohkem äh, inimesi. kui me aastal kaks tuhat seitse käivitasime esimesed äh, finantsvahendid, siis tegelikult ei olnud meil ka piisavalt tööjõudu, kes saaks nende vahenditega töötada. võimekus on ka teadmistepõhine ehk siis Euroopa Investeerimispank peab oskama hinnata erinevaid riske ning asjaolu, et kõige nähtavam paljudel juhtudel on see, et laenu maht on või abi andmise maht on suurem, sellest ei piisa. aga kui me hakkame rääkima sellest, kui paljud inimesed peaksid neid riske ja laenusid hindama, siis on juba hoopis teine jutt. lõpuks tahaksin ma rääkida raha eraldamisest kindlateks projektideks kindlasti me võime vaadata riigipõhiseid näiteid, seda, mida enne aastat kaks tuhat neliteist tehti struktuurifondidest eraldatud rahaga. ja siis me ka näeme, millised on konkreetsete riikide vajadused sektori kaupa. Euroopa Liidu peamised eesmärgid võivad muutuda, projektid muutuvad vastavalt nendele eesmärkidele aga ma ei usu, et me peaksime rääkima ainult piiriülestest projektidest, sest riigid on ju väga erinevad, riikide vajadused on ka erinevad ja me peaksime vaatama, kui suured on äh, lüngad äh, praegu riikide vahel. kui me selle saame üle vaadata, siis näiteks võime leida, et rohkem raha peaks minema energiatõhususeks, vähem transpordiks või midagi muud. Äh, peamine on saavutada suurem majanduskasv, aitäh. Merci, madame. aitäh, proua seega ei anna sõna ei nõukogule ega komisjonile, kuna esmaspäeva õhtul kell seitse on meil Strasbourgis tulemas äh, koht, koosolek ja siis räägime me EFSI äh, rakendamisest ja EFSI äh, teisest faasist. nii et lugupeetud Äh, daamid ja härrad, kas professor Karlo Seki oleks nõus vastama nüüd? aitäh. tahaksin siin äh, rääkida mõnedest huvitavatest äh, küsimustest, mis siin üles kerkisid, teha ka mõned üldised märkused ja mõned e-, temaatilised märkused ka. põhiküsimus, mille te oma kolme küsimuse lõpus esitasite, oli, et EFSi puhul, kas EFSi puhul oleks olnud nii, et mõningaid projekte oleks, ei oleks ilma EFSita rahastatud? praegu on meil palju likviidsust ja intressimäärad on endiselt madalad, et kui tegemist on hea projektiga, kõrge äh, tasuvusega, siis EFSisse ei minda, sellepärast et turult oleks võimalik saada äh, piisavalt rahastust. nii et EFSi puhul on äh, olulised projektide tulusus, mis a priori on madal, madalam kui seda, mida äh, turg tahaks näha ja teine oluline probleem on kahjuks projektide kvaliteet. miks ma seda nii ütlen? tulususe probleem on väga selge ja EFSI oma mehhanismi kaudu on võimeline projektide tulusust parandama. mina oma sõnavõtus rääkisin ka seda üleskutset, et vaja on kasutada erinevat tüüpi vahendeid, kasutada nii-öelda blending ut, transpordi ja taristuinvesteeringute jaoks, et seal on samasugune äh, filosoofia, et kui tegemist on hea projektiga, siis on võimalik parandada projekti tulusust, et on mingi osa, mis on laen, mingi osa, mis on tagatis, et turg võib-olla ei rahastaks seda projekti, aga sellistel tingimustel on võimalik seda siiski ellu viia, aga kui EFSI äh, käivitati, siis esialgu oli raske mõista, millega tegemist on. enamus projektijuhtidest olid harjunud toetuste mehhanismi või millegi sarnasega ja projektide kvaliteedi kontseptsioon ei olnud tihti sobilik sellele, mida on vaja selleks, et äh, erasektori mehhanism toimiks koos avaliku sektori tagatisega, nagu see on EFTi puhul, nii et väga huvitav oleks äh, teha selline hindamine, nagu te soovisite, et milliseid nendest projektidest ilma EFSita ei oleks rahastatud, seda oleks võimalik teha. võib-olla enamus äh, transpordi ja innovatsiooniprojektidest oleks sellised, et neid ei oleks ilma EFSita rahastatud. mul on väga hea meel, et äh, EFSil on olemas investeerimisnõustamise keskus, sellepärast et vaja on, et äh, projektide äh, projektijuhid tõesti muudaks ka oma suhtumist äh, ja et projektid oleks valitsetud ka siis, kui vahendeid on vähem. ja piiriülesed projektid. võib-olla ei mõelnud siin seda, et Eesti mingit tunnelit rahastaks nii et ähm, ma olen nõus, et meil on raskusi sellega, me jätkame tööd äh, selle nimel, et parandada piiriüleste projektide rahastamist ja et oleks võimalik saavutada paremaid tulemusi. ja lõpetuseks, äh, härra juhataja, tahtsin ühte asja omalt poolt öelda. mõningates äh, eelmistes sõnajuttu, võttudes oli juttu Ähm, kapitalinõuetest ja mis kehtivad eras- ja avaliku sektori partnerlusprojektidele, et ühelt poolt nõutakse vahendeid, aga teisalt ei ole võimalik vahendeid ära kasutada. me oleme MOVE peadirektoraadi ja teiste direktoraatidega teinud väga head kasulikku tööd koos Eurostatiga, kuhu on olnud kaasatud ka Euroopa Investeerimispank ja septembris avaldati äh, raamat, mis puudutas äh, äh, era- ja avaliku sektori partnerlust äh, ja sellega seonduvat statistikat. ma arvan, et vaja oleks äh, ka selles osas nõudeid läbi vaadata äh, ja üritada leida korralikku lahendust. ja ma tõesti väga soovitaks seda, et tänu sellele, et algsed tulemused on olnud head, jätkub töö ka teistes väga olulistes valdkondades. aitäh, härra professor. ja nüüd saab sõna härra Jose Fernando Figueredo. aitäh, härra juhataja, siin oli tegelikult väga palju küsimusi ja üritan keskenduda paarile-kolmele aspektile, mida siin mainiti. Teie algses sõnavõtus oli üks lause, mis puudutas seda, et kas on rohkem ja paremaid investeeringuid, kas on arenguruumi, minu arvates on vastus jah, on arenguruumi, aga arenguruumi on alati ja selles, sellel konkreetsel juhul, nagu on öeldud, on arenguruumi EFSI jaotuskanalis ja juhtimises mitte selles osas, kuidas seda fondi eh, juhatatakse ja hallatakse, vaid selles mõttes, nagu kolleegid siin enne rääkisid, et me peaksime täpselt teadma, kuidas hinnatakse erinevaid eh, projekte, kui nad jõuavad eh, meie ette. siin keegi seda ei maininud, aga ma arvan, et oluline on mainida, et me peame mõtlema, et tegemist on võimendusfondiga, et neil on tagatis, aga nad peavad äh, emiteerima võlakirju, nii et äh, väga huvitab neid see kolme A reiting ja mittefinantsistid vahel on väga imestunud, et äh, miks nad kasutavad äh, sellist tööd selleks, et hinnata ähm, neid, et miks äh, peab sama lahendus kõigile sobima, aga nagu kolleeg siin enne mainis, see ei ole alati kohane, kui tegemist on äh, riski hindamisega, erinevate nõudmistega, mis on erinevatel ettevõtjatel, kas tegemist on innovatiivsete projektidega, idufirmade, noorte ettevõtjatega, kas tegemist on tavalise era- ja avaliku sektori partnerluse projektiga, see, no seal on palju lihtsam äh, hinnata äh, Ähm, rahavooge ja oskusteave ole, teabe olemasolu. nii et siin on väga palju asju, mida tuleb arvesse võtta ja nagu ma enne ka mainisin, on vaja kohalikku koordineerimist. nagu siin on öeldud, et kui me lähme ja analüüsime neid ettepanekuid, mis tulevad mingitest äh, väikelinnadest ja äh, võrdleme neid siis Pariisi või ähm, Berliini projektidega, et kui me kasutame samasugust äh, riskiküsimustikku, siis üks äh, projekt saab heakskiidu ja teine mitte. ma ei ütle, et me, meil peaksime alati ainult äh, ühte ja sama kriteeriumi arvesse võtma, sest et see lõpeks sellega, et kaotatakse kolm A reiting ja me peame selle säilitama. aga siis me saaksime arvesse võtta ka poliitiliste eesmärkide kriteeriume, et me ei muudaks üldist lähenemist projektidele, see on väga oluline, sest nii palju, kui mina aru sain nendest äh, esitlustest siin, siis EFSi haldurid tegutsevad väga positiivselt, üritavad säilitada võimekust öö, äh, odava hinnaga äh, rahvusvaheliselt turgudelt raha laenata, selleks on vaja kolme A reitingut. nii et me poliitilisel tasandil peame olema võimelised ütlema, et öö, äh, pole hullu, et te sai, olete raha laenanud kallimalt, kui eesmärk on äh, tulla toime turutõrkega X või Y. ma, ma arvan, et me peaksime sellist lahendust analüüsima ja teine asi on lisanduvus ja fondi tõhususe kriteerium. meil on selline raamistik, mis käsitleb neid poliitikameetmeid, kus ei võta, võeta arvesse mitte ainult puhast äh, lisanduvust või äh, või multiplikaatoreid, vaid võetakse arvesse ka teisi äh, tegureid. lisanduvus on oluline, ütleks mina, aga ma ütleks, et ol, väga oluline on analüüsiga arvesse võtta ka teisi äh, aspekte, näiteks lisanduvuse multiplikaator on üks äh, väga oluline kriteerium, tõenäoliselt kõige olulisem, aga ka instrumentide tõhusus, äh, seda tuleks ka arvesse võtta nende indikaatorite puhul, mida me kasutame selleks, et neid meetmeid hinnata. meil võib olla matemaatilises mõttes väga suur lisanduvus, et raha on rohkem, aga äh, tõhus see lõpptulemusena ei ole, sellepärast et äh, meil ei õnnestu lahendada seda probleemi, mida me soovisime lahendada, nii et me ei ole oma eesmärki saavutanud nii et ma üritaks sellesse analüüsi kaasata veel paari kriteeriumit. me, kui soovite, siis äh, saaksime anda panuse ka oma tehniliste teadmistega, me oleme väga avatud suhtumisega parlamendi suhtes ja lõpetuseks, äh, mis puudutab geograafilist jaotust ja platvorme, siis äh, mina oma kogemustest tean mitte ainult selles avalikus ametis, milles ma praegu olen, vaid ma olin enne e, e, riskikapitali ettevõttes, et kui me räägime taristust, siis ei, nende puhul ei ole raske pan-, e, Euroopa platvorme luua, aga kui me räägime väikeettevõtetest, keskmise suurusega ettevõtetest, siis nende puhul ei ole eriti lihtne teha üle-euroopalisi platvorme Euroopa Liidus ma arvan, et me tõesti peame sellest olema teadlikud nii võt-, selles osas, mis puudutab kõikvõimalikke regulatiivseid tõkkeid või finantspiiranguid, et kui me näiteks loome mingit platvormi San Franciscos, siis me teame, et üle kogu Ameerika on umbes samasugused äh, regulatiivsed ja fiskaal- ja maksueeskirjad, ehkki mõningates osariikides on paremad ettevõtete tulumaksumäärad, aga kokkuvõttes on asjad umbes samamoodi korraldatud, aga Euroopas ei ole. ja minu institutsioon, mida ma praegu siin esindan, Portugali tugipank, on osaline sellises äh, platvormis, mis EFSI lõi, mis puudutab Euroopa äh, riskikapitali äh, platvormi ja me tõesti peame väga ettevaatlikud olema, et et kuidas panna see tööle, siis ma ütleks, et me ei peaks vaatama mitte ainult finantsaspekte, vaid me peame minema kaugemale ja neid aspekte arvesse võtma siis, kui me tegeleme Euroopa turuga mingites valdkondades no.. sest muidu oleks väga raske leida selliseid lahendusi, mis tõesti sobiksid äh, kõigile, äh, võtaks arvesse väga erinevaid äh, nõudmisi, näiteks kui luua platvorm Austrias ja taha, tahta investeerida Portugali ettevõttesse ja kui ma siis vaatan alternatiivseid äh, investeeringuid Saksamaal, siis need võivad olla täiesti erinevad, seal võib olla erinev äh, bürokraatia, erinev tulusus, erinev ettevõtte maksustamine. ja äh, kui ma looksin platvormi Madridis, Pariisis või Vilniuses, need kõik asjad on täiesti erinevad, see äh, see tegelikkus on, mul on väga kahju seda nii selgelt välja öelda, aga sellised probleemid meil on, kui me loome selliseid platvorme. ja lõpetuseks. mis puudutab seda asjaolu, et nagu te ka ise mainisite siin, härra Pullmann, et me ei, ei ole piisavalt tõhusad, ei toimi piisavalt hästi, me peame äh, selles osas tähelepanu pöörama ühele asjale, nimelt äh, sellele, et äh, need instrumendid, nagu ma ütlesin äh, oma esitluses, et need on minu meelest väga kasulikud ja ma jagan parlamendi arvamust, ma tunnustan parlamenti ja Euroopa Liitu, et sellega tegeletakse, aga need instrumendid on ainult üks osa tervikpildist, kui me vaatame innovatiivseid äh, ettevõtteid, töökohti kogu Euroopas, siis me peame vaatama mõlemat poolt. me loome siin pakkumispoole instrumente, me paneme turgudele raha juurde, aga see ei toimi nii, nagu me tahame, et see toimiks. kui me tahame ka nõudluse poolt, äh, poolel midagi teha, teabe levitamise, ettevõtjate ettevalmistamise, Ehm, õige nõudluse poolel, siis see on samuti oluline ja seetõttu ma olen väga nõus ka selle, sellega, et investeerimisnõustamise keskus et meil võib-olla see võiks olla selline kolmas samm, mis võimaldaks EFSil edasi liikuda äh, üksnes pakkujamise poolelt, mis on ju kõige lihtsam, edasi sellesse lih-, keerulisemale poolele, nimelt äh, nõudluse loomise poolele nende fondide jaoks, sest äh, siis me saame tõesti selliseid projekte, mis tagavad meile lisandväärtuse nendes piirkondades, äh, tagavad töökohtade loomise ja kõike muu, aitäh! aitäh ja kui te ütlete, et äh, Euroopa Investeerimispank on mures oma kolme A reitingu pärast, kas te tahate öelda siis, et kui ähm, üritada säilitada kolme A reitingut, siis ei võeta piisavalt palju riske, me jääme alla sellele, mida me lootsime, ähm, EFSI pidi ju tegelema nende projektidega, mis ei oleks saanud rahastust äh, turult äh, härra Figueiredo, ähm, meie, minu arv-, vastus on, et ähm, et mõningates segmentides võib olla jah, selline tulemus, igal pool muidugi mitte, sellepärast et paljude projektide puhul on tegemist avaliku sektori projektidega, me tunneme neid, aga ehkki mina oma tugipangas võib-olla kiidaks need projektid heaks, ütleb kõneleja. meil tõesti on probleeme seal ei ole piisavalt alternatiive, vahel on tõesti sellise probleemiga tegemist. jah, riigihangete puhul mm, seal on tegemist tihti äh, riikide tagatistega ja tuleb näidata, milline on siis see lisandväärtus. ja nüüd saab sõna härra Bernhard Saagmeister. aitäh, härra esimees ma tahaksin vastata härra Kaasa, Karase küsimustele. kõigepealt, äh, mis on see tegelik kasu? ja ma tooksin näite siin ühe Austria toe, tugipanga kohta. tänu EFSile on meil võimalik rohkem riskida, ehk et riskimäär võib projektis olla suurem ja peale selle Äh, võib ka tasuvus olla väiksem ja siin hakkabki mängima suurt rolli lisandväärtus, seda ei ole võimalik alati numbriliselt välja tuua, sellepärast et see sõltub nõudlusest ja nõudlus väheneb, aga tegelikult lihtsalt öeldes meie võimalused suurenevad ja me saame rohkem riskida ning samamoodi sama riikliku eelarvega rohkem projekte läbi viia. teine küsimus. milliseid jõupingutusi teevad liikmesriigid oma panuse andmiseks? ka siin tooksin näiteks Austria. Läks küll natukene aega, kuni see poliitiline otsus vastu võeti, aga praegu rakendatakse nüüd otsuseid, kus ähm, äh, omavahendeid on viiekümne protsendi võrra suurendatud nii et me oleme siis EFSI mõju kõrval saanud veel teise positiivse poole, nimelt et omavahendeid on rohkem, seega ka rohkem projekte ja ka rohkem suurema riskiga projekte. ja see võib-olla natukene vastab ka sellele lisandväärtuse küsimusele, nimelt äh, projektide eelhindamisel vaatame me ka väga palju makromajanduslikku mõju, kui palju innovatsioonipotentsiaali on, kui palju töökohti luuakse, kui suur on majanduskasv ja kui võimalused on suured, siis me oleme valmis ka rohkem riskima. nii et siis teatud projektide puhul me ütleme, et riskimäär võib olla suurem või äh, nõustume toetama ettevõtet, mis muidu äh, millele muidu me pakuks kehvemaid tingimusi siis koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega ja ka investeerim-, Euroopa Investeerimispangaga, mida ma siin enne juba kiitsin. eriti just äh, selliste liitude puhul nagu meie liit, Tagatisfondide liit, ähm, siin on meil väga palju infot oma liikmete kohta ja me saame siis seda infot äh, edastada institutsioonidele. ja muidugi tuleb see info ka siis tagasi meie liikmetele ja tõesti, VKE-d on need, kellega me tegeleme, me oleme turul, me oleme nendega tutvunud, äh, suhtleme nendega, me teame, milline on olukord ja me teeme neile ka soovitusi äh, siis, kui uusi programme hakatakse rakendama. näiteks Innofini pilootetapis oli ka meie mõistes üks väga väike pilootetapp selleks, et üldse katsetada, kas projekt on mõistlik. nii et äh, Austria turud olid nii-öelda katsejäneseks ja me nägime, et äh, arvutused ja hinnad ei olnud õiged ning äh, programmi koostajad siis arvestasid sellega, muutasid, muutsid seda programmi juba äh, kohe alguses ja selles mõttes oli ka meie koostöö väga edukas. aitäh, enne kui annan sõna proua Susanna Hargitaile, tahaks teilt küsida, proua, et ähm, kui otsustati luua EFSI ja anda haldus Euroopa Investeerimispangale kas EBRD-s ei küsitud endalt, et miks me ei ole osapool, sest äh, äh, EBRD osanikud on ju kuuekümne kolme protsendi osas Euroopa liikmesriigid. ma ei tea, kas te saate vastata sellele küsimusele, aga mulle meeldiks saada vastust sellele küsimusele, teil on sõna, proua. aitäh me võiksime siin äh, rääkida paljudest küsimustest ja me oleme valmis vastama täiendavatele küsimustele. aga siin on küsimus, et mm, mis, mille poolest on see huvitav EBRD-le, kui me peaksime tihendavat koostööd tegema EFSI-ga? me peame alati analüüsima, milline on äririsk, kui me rahastust anname, toon kolm näidet, üsna paljud ettevõtted nendes piirkondades, kus me töötame, seal on vaja tegevust ümber korraldada, meil on vaja ümber korraldada nende rahastamine ja Euroopa Investeerimispanga kolleegid ei luba seda üldiselt teha. et miks me tegeleme siin ettevõtete restruktureerimisega nendes riikides ja miks ja meil on vaja kedagi, kes võtaks täiendavat riski ja see puudutab üsna paljusid äh, ettevõtteid, sest meil oli vist väike kriis siin aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kümme ja sealt edasi ka. ja meil on äh, piirkondlikud äh, me ette esindused, me saame anda paremat nõu, meil ja avaliku teenindamise kohustused on, lepingud on ainult kaheksa aasta peale, nii et me ei saa anda laenu, kui tegemist ei ole äh, avaliku teenindamise lepinguga, kas me saaksime paremini riski hallata, jah, oleks, äh, see oleks võimalik, äh, see kõik oleks teostatav, aga meil on vaja seda täiendavat äh, Äh, võimalust, et edasi liikuda. meil on mm, suurepärased äh, ko-, ko-, meil on suurepärane koostöö, mm, äh, aga kui vaja on täiendavat riski jagamist, siis see puudutab selliseid projekte, mis ei ole standardprojektid, vaid sellised projektid, mida võiks arendada platvormideks ja see äh, täiendav koostöö võiks meil aidata seda teha ja ettevõtted, mida on vaja, mille puhul on vaja rahastamine ümber korraldada, paremaid investeeringuid, see võiks toimida. on ettevõtteid, millel on vaja täiendavat osakapitali ja meie oleme seal selleks, et aidata riski jagada. miks me ei tee koostööd äh, riiklike tugi- ja arengupankadega? esiteks meil kästi teha koostööd kommertspankadega. meie peame, meie mandaat on ju, et me peame suurendama kommertsrahastust, me peame oma kommertspartnereid äh, sundima minema kaugemale oma mugavustsoonist, kui nad teevad koostööd meiega ja me tahaks äh, teha nendega koostööd, kui tegemist on riskantse rahastusega, mitte kõigis äh, riikides äh, Ehm, aga meie piirkonnas äh, Varssavi ja Ateena ja teiste riikide vahel äh, on küsimus selles, et kas on olemas selliseid tugipanke, millel, panku, millel on olemas äh, võimekus ehm, meiega koostööd teha. üks asi on mandaat, mis meid takistab ja teine on see, et mõningates riikides luuakse erinevaid fonde, mis ei ole seotud arengupankadega ja kolmandaks, EFSi puhul me oleme näinud, et nendes kaheteistkümnes riigis äh, on väga oluline kohapealne koostöö. Ähm, me saame aru, et äh, see investeerimisnõustamise keskus tõesti tegutseb detsentraliseeritult, äh, aga vaja on tõesti äh, projektijuhtidega ähm, koostööd teha, nendega rääkida, neid toetada. igasse VKS-i me ei jõua, aga kui tegemist on suuremate infrastruktuuriettevõtetega, kommunaalteenuseid osutavate ettevõtetega ja äh, keskmise suurusega ettevõtetega, siis on vaja tõesti nendega väga palju koostööd teha. ja väga tore on, et meil on see investeerimisprojektide portaal, aga mm, siin ei ole juttu internetipangandusest, ähm, siin on suuremate projektidega tegemist. tõesti vaja on ähm, võtta ise ühendust, teha koostööd väga palju äh, keskmise suurusega ettevõtetega ja mis puudutab äh, võimendust, siis mul oleks väga hea meel sellest rääkida. Teie olete meid su-, survestanud, meie osanikud on meid suurestanud alati pean ma rääkima turutestist, et kas ma surun välja kommertspankadest partnereid või mitte, kas tegemist on võimendusega. ja mult küsitakse, et mis on see li lisandväärtus või see erinev asi, millega te välja tulete võrreldes teiste projektidega. nii et meie jaoks äh, um, rohkem kui kakskümmend aastat on asi olnud nii, et iga projekti puhul tuleb selline analüüs läbi viia me oleme seda oma investeerimispanga kolleegidega arutanud. ma arvan, et poliitikud tahavad saada nii suuremat mahtu kui ähm, lisanduvust. EFSi puhul oli vaja see maht saavutada, nüüd on oluline keskenduda ka lisanduvusele, sest loomulikult on väga raske äh, kõiki nõudmisi täita. ja see on minu isiklik Mm, arvamus, et tõesti standardid on paika pandud väga kõrged ja isegi kaks aastat ei ole veel tehtud. nii et tõesti, investeerimispanga kolleegid pidid tõesti tegema ära tohutu töö ja samaaegselt pakkuma nii mahtu kui lisanduvat. Merci, madame, je me tourne vers nos. aitäh ja nüüd saavad sõna raportöörid, kes on FC kahega töötanud tahaksin neilt lihtsalt küsida, kas neil on tähelepanekuid? härra Fernandes, kui ta soovib, saab sõna. jah, väga lühidalt, ma tahan lihtsalt tänada kõiki sõnavõtjaid ja öelda, et need sõnavõtud näitavad, kui oluline on meie töö ja need kinnitavad meile ka veel kord seda, et äh, kui, äh, et EFSI töötab praegu hästi, aga ta võiks töötada veel paremini, teda saab äh, muuta paremaks, see on peamine järeldus, mille minu meelest me kõik võime siin teha. meie omalt poolt tahame, et EFSI kaks oleks valmis kolmekümnendaks juuniks. me loodame, et see nii on me loodame, et ka nõukogu tuleb selle eesmärgiga kaasa. mis puudutab täiendavuse eesmärki, siis jääb mulje, ehm, kuigi ma ei tea, kas seda esialgset definitsiooni saab parandada, aga jääb mulje, et projektide puhul räägitakse igal juhul lisandväärtusest ning eesmärk, eesmärk EFSil eh, on ju tugevdada, võimendada neid investeeringuid, mis Euroopas muidu tehtaks. see on äh, mulle täiesti selge. nii et me jätkame tööd. me jätkame tööd äh, koos nende ekspertidega, koos teiste raportööridega ja ma olen kindel, et äh, see projekt ja Junckeri plaan on Euroopale väga olulised. mul on lapselapsed, lapselaps, kes ei ole veel kaheaastanegi, aga äh, tähendab, see projekt on nagu lapselaps, kes ei ole veel kaheaastanegi, kes äh, ei lähe eriti kuskile, aga oskab siiski käia, me loodame temast suuri asju nii et EFSI on väga oluline, ta on tähtis kõikidele riikidele, kõikidele äh, liikmesriikidele, aga ta on ka problemaatiline, sest ta nõuab, et liikmesriigid tegutseksid, et regioonid tegutseksid. ja me võime siin Euroopa Investeerimispanka kritiseerida, hea küll, aga Euroopa Investeerimispank on ikkagi ka alates EFSist oma töökultuuri muutnud, nad peavad muidugi tegema rohkem sellega me oleme kõik nõus ja kõik me oleme nõus ka sellega, et on vaja rohkem läbipaistvust. on vaja, et otsused oleksid läbipaistvad, on vaja teada, mis põhjustel äh, eraldatakse osadele raha, äh, projektidele raha, miks nad kiidetakse heaks ja miks siis teised tagasi lükatakse. suur tänu teile veel kord, lugupeetud eksperdid, teie suurepäraste sõnavõttude eest! aitäh, Jõudu Pulman! jällegi omalt poolt võin öelda palju tänu kõikidele ekspertidele, aga lisaks sellele ka kõigile neile, kes täna sõna võtsid meie debati jooksul. ma sain jälle teada palju uusi asju, lugupeetud esimees, kaasesimees. las ma siis võtan kokku meie tänase koosoleku, sest see kokkuvõte on meile oluline siis, kui me jätkame tööd sidusrühmadega, partneritega siin Euroopa Parlamendis ja ka koos nõukoguga mulle meeldib väga see proaktiivne äh, kaasalöömisvaim, ma usun, et sellega on kõik nõus. me peame tegutsema tõhusalt regioonides, kõikjal, kus me vajame kõrge kvaliteediga investeeringuid ja see peab olema üks meie juhtlõngu, kui me asume vastu võtma EFSI kahte. sellega käib kindlasti kokku ka äh, Katasiina mõte tema ütles, et me peaksime kasutama täielikult ära uut innovatiivset võimekust, mis on Euroopa Investeerimispangas, aga ka teistes institutsioonides juba olemas. ma kuulasin väga hoolikalt äh, Jose Fernandez, kui ta rääkis sellest, et tegelikult valitseb ju vastuolu ühest küljest äh, selle võimendusfondi vahel, millega äh, tahetakse tagada kolmekordset A-d kolmekordse A reitingut ja teisest küljest siis poliitilise missiooni vahel, mis EFSile praegu on antud eh, ja see poliitiline missioon on toetada just riskantsemaid projekte. aga vabandust väga, seda me võime küll mõista ja näha analüütilisel tasandil, aga me ei saa olla rahul nende vastustega, mis meile praegu on antud. kui te ütlete, et Euroopa Investeerimispank, see tähendab, mina olen selle mõtte et Euroopa Investeerimispank on selle mõtte peamine kandja, et juhul, kui ta on nõus oma nime ja profiili muutma, aga siis ikkagi teeb edasi seda, mis ta tegi enne, et talle jääks kolmekümne A reiting alles, siis see on probleem. ja seda probleemi tuleb äh, tõsiselt võtta, see tuleb lahendada. meil on ju ka alternatiivseid lahendusi, me võime mõelda teistele võimalustele ja härra Sagmaster ka rääkis sellest, et meil on äh, erinevad võimalused, näiteks eksante hinnang vastavalt makromajanduslikule hinnangule ja seejärel võime tagasi tulla uue ähm, portfelliga ja öelda, et siia on võimalik võtta rohkem riske, sest siis on meie kogu tulemus parem. see on see, mida me peame tegema, et suuta turule jääda. nii et äh, me võime Euroopa Investeerimispangalt siiski oodata, et ka nemad äh, viivad läbi sarnased äh, sarnased arvutused ja et nad näitavad meile läbipaistval moel, mismoodi nad nende probleemidega toime tulevad. jah, ma olen nõus, et äh, siin on potentsiaalsed vastuolud ühest küljest kvaliteedi, teisest küljest mahu vahel. ma saan aru, et me peame olema nendest äh, ohtudest, vastuoludest teadlikud ja võib-olla peaksime me edasises õigusloomes ka tegema vastavad otsused kui te tahate, et EFSI oleks kvaliteedi edendaja number üks, mis praegu turul on, siis võime võib-olla ka eksante hinnangu anda laenude mahule. sest sellel tegevusalal tuleb tegelikult võtta vastu väga ettevaatlikke otsuseid ning ka poliitiliselt peame me legitimiseerima selle oma e-, eesliinil olija profiili, seda tahtsin ma täna öelda, suur tänu teile! Merci, merci! Euh, suur tänu! aitäh kõikidele äh, sõnavõtjatele, suur tänu ekspertidele, kes meile nüüd äh, asjaolusid selgitasid, suur tänu ka raportööridele, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes äh, täna selles debatis, selles mõttevahetuses, mis oli väga valgustav, osalesid. minu ambitsiooniks on muuta EFSI ja ka EFSI kaks äh, lisaväärtusega meetodiks ning näidata, et ilma selleta ei ole võimalik tegelikult investeeringuid konkretiseerida, see on äh, absoluutne äh, eesmärk. ja kuidas me saame riski võtta, kui turg ei hakka neid võtma, see ongi kogu meie raskus. me rääkisime siin ka lihtsustamisest ja rääkisime sellest, et kui kommunikatsioon muutub lihtsamaks, eh, siis on kõik paremini, aga lisaks sellele on meil vaja suuremat ühtsust õigusloomes ja suuremat ühtsust eh, siseriiklike mm, eh, õigusaktide ja tegevusega. kui Euroopa Liidus suureneb investeeringute maht, siis, siis on see hea, kuid praegu piirab meid fragmenteeritud õigusloome, mis toobki kaasa need suured erisused euroala osas tuleb meil varsti raport, kus me hääletame ja täna, täna me siis rääkisime ka investeeringute teemast ja loodetavasti saadab see julgustava signaali meie investoritele ja loodetavasti muutuvad asjad ka läbipaistvamaks. suur tänu teile ja suur tänu ka ähm, kaasraportöörile. Uh, Robertol on ka võib-olla midagi öelda, ma olen täiesti nõus kõigega, mida sa ütlesid ja tänan raportööre ähm, nende lõpumärkuste eest. ma arvan, et siin saaks äh, kolme sõna kasutada selleks, et kokku võtta seda, mida te ütlesite. täiendavus, äh, mis ei ole bürokraatlik äh, Äh, silt, äh, vaid see, et tõesti äh, algusest peale oli mõeldud, et EFSI peaks tagama täiendavuse nii kvaliteedi kui investeeringute mahu osas ja täielikult tuleks ära kasutada kogu potentsiaal, et me saaksime ja me peame seda just äh, uues õigusaktis ka üritama saavutada, et oleks täielikult võimalik ära kasutada tagatisi, liikmesriikide platvorme ja nii edasi, aga teine asi, millest Jose Fernandez rääkis, proaktiivsus, meil on vaja proaktiivset rolli Euroopa poolt äh, komisjon, Euroopa Investeerimispank ja teised osapooled, ma arvan, et ka parlament saab mängida olulist rolli selleks, et äh, erinevaid osapooli kokku tuua ja anda oma panust, et äh, tõesti kõik ellu viidaks ja kolmandaks üks sõna, mis on väga oluline parlamendi jaoks, see on väga oluline ka toimimise jaoks, see on läbipaistvus läbipaistvus tähendab seda, et see kõik on meie parlamendi kontrolli all ja et tuvastatakse vajakajäämised mitte üksnes õigusloomes, vaid ka juhtimises. kõneleja mikrofon kadus ära. praegu tõesti EFSI on väga noor, aga siiski oskab juba kõndida, saab kasvada ja võib tõesti öö, äh, olla väga kasulik meie jaoks selleks, et äh, töökohti luua ja äh, majanduskasvu tagada kogu Euroopa Liidus. aitäh selle eest, et tulite siia, meie jaoks oli tegemist väga kasuliku ja õpetliku seminariga, aitäh! enne kui ma äh, koosoleku lõpetan, tahaks tänada härra Ferdinsit ja tema assistenti, kes tõesti on meie töörühma jaoks olnud väga olulise tähtsusega, tahaksin neid südamest tänada.